Uh, good afternoon, colleagues. We uh, begin. tere pärastlõunat, kallid kolleegid, võtame päevakorra vastu ja teen järgmised uh, muudatusettepanekud. punkt number kaheksateist, hääletus, mis käsitleb institutsioonide vahelist läbirääkimis, läbirääkimisi ning äh, viisade koodeksit, see lükatakse edasi, sellepärast et Koreper ei ole veel vastu võtnud äh, oma tulemused äh, institutsioonide vaheliste läbirääkimiste kohta ja kui teil mingisuguseid vastuväiteid ei ole, siis äh, lükkame selle edasi, taani keelt, horvaatia keelt, keeli keelt meil ei ole. mis puudutab delegeeritud ja rakendusakte, siis neljateistkümnendal veebruar sai, veebruaril sai parlament delegeeritud määruse ettepaneku kahe tuhande viieteistkümnendast aastast nelikümmend üheksa ja meil on siis lähtuvalt artiklist viiskümmend viis pädevus selles küsimuses ja kui liikmed soovivad vastuväiteid esitada, siis informeerida kahekümne esimeseks veebruariks kella viieks sekretäriaati kaheksateistkümnendal saime äh, sisejulgeoleku kohta ning äh, varjupaiga ning äh, integreerimisfondi osas ettepanekud, taotlused ning otsustati koordinaatorite poolt tehtud ettepanekut kinnitada, proua Sippel on äh, resolutsiooni ettepanekute raportööriks kinnitatud ning otsustati ka töötada ainult inglise keeles. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne esimene veebruar kell kaksteist, hääletame seitsmendal märtsil. ja lõpetuseks elektrooniline hääletus toimub homme kell üksteist viisteist. päevakorrapunkt number kolm võimalus kuulata ära, mida on öelda nii komisjonil kui ka välisteenistusel seoses ühisteatisega juunist kaks tuhat kaheksateist ebaseaduslike tulirelvade ning väike- ja kelgrelvade ning nende laskemoona vastast võitlust käsitleva Euroopa Liidu strateegia kohta ja nõukogu võttis selle vastu kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta novembris. nagu mõned kolleegid teavad, ühisteatis saadeti meie komisjonile, aga see pakub huvi ka Välisasjade komisjonile, Arengukomisjonile, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonile ja seetõttu oleme kutsunud nende komisjonide liikmeid esialgsele arutelule ning tervitan neid liikmeid meie saalis. paistab, et ega neid eriti ei ole oleks tore, kui mõned meie komisjoni liikmed oleksid ka kohal, aga meie igal juhul kutsusime kõiki kohale, nagu me, me tavapäraselt teeme. tegemist on esimese korraga, kus parlament saab sellest dokumendist omavahel rääkida ning ähm, meil on nii kodanikuvabaduste komisjonis kui ka teistes komisjonides ülesandeks käsitleda nii tsiviilrelvi kui ka sõjaväerelvi, väike- ja kergrelvi ning räägime ka sellest, et kaheteistkümnenda detsembri resolutsiooniga kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast terrorismi erikomisjon Euroopa Parlamendis suhtus positiivselt selle strateegia ülevaatamisse. ja parlament toetab võitlust ebaseadusega tulirelvade, väike- ja kergerelvade ning nende laskemoona vastu, võttes arvesse uut julgeolekupoliitilist arengut ning konteksti selles valdkonnas, pidades silmas, et disain ning tehnoloogia on muutunud, ohud on sellega seoses muutunud. ja parlament oma resolutsioonis juhtis ka tähelepanu sellele, et määrus kaks äh, viiskümmend kaheksa on piiratud äh, seoses äh, relvakaubandusega, mis ei ole, puuduta sõjaväerelvi ning äh, juhtis tähelepanu kahe tuhande kaheksanda aasta ühisseisukohale. teema, millega tegelevad meie väliskomisjoni kolleegid. nii et pikemalt viivitamata kutsuksin nii komisjoni esindajaid siia, proua Floriana Sippela siseasjade komisjoni, komisjonist ja härra Jacek Pulitša kes on Euroopa välisteenistuse peanõunik ning eriesindaja massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja desarmeerimise küsimustes. proua Sipalal ning härra Puulitsal on võimalik tutvust-, võimalus nüüd tutvustada siis oma seisukohti. tere tulemast teile mõlemale, palun! suur tänu, lugupeetud esimees, austatud äh, Euroopa Parlamendi liikmed, suur tänu, et kutsusite komisjoni ning äh, välisteenistuse oma komisjoni tutvustama seda teatist ning strateegiat. me loodame, et oleme suutnud julgeoleku lähenemisviisi ühitada välis poliitilise tegevusega ning ühise välis- ning julgeolekupoliitilise tegevusega. selle strateegia ülesehitus on selline, et me usume, et me saame arvesse võtta seoseid ebaseadusliku tulirelvakaubanduse ning tõsise organiseeritud kuritegevuse vahel, ka terrorismi vahel. oleme veendunud, et ebaseaduslik tulirelvakaubandus on ohuks Euroopa Liidu julgeolekule ning kõikidele inimestele, kes Euroopas elavad. see on veeks organiseeritud kuritegevuse ning terrorismi ve-, veskile ning soodustab ka igasugust muud ebaseaduslikku kaubandust, nagu näiteks inimkaubandust või terrorismi. ma ei hakkaks loetama, loetlema siin erinevaid linnu ja piirkondi Euroopas ja maailmas, mis on kannatanud terrorirünnakute all piirkondi ja linnu, kus äh, inimesed on pidanud kaotama elu kohutavate terrorirünnakute tulemusena, mis pandi toime ebaseaduslikult äh, müüdud tulirelvadega. oma lühikeses ettekandes räägiksin ma, et meie strateegial on kolm peamist alustala. kõigepealt eesmärgiks on tugevdada norme Euroopa tasandil ja rahvusvahelisel tasandil, teiseks tahaksime tegevuskoostööd, operatiivkoostööd parandada ning kolmandaks äh, tahe rahvusvahelist koostööd parandada. kõigepealt õigusraamistik. tuletaksin teile meelde, mida on teinud kaasõigusloojad. kaasõigusloojad võtsid vastu tulirelvade läbivaadatud direktiivi kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal suur tänu Euroopa Parlamendile tehtud töö eest ning selle tähtsa toimikuga ühele poole jõudmise eest. pärast direktiivi vastuvõtmist on komisjon rakenduse kallal tööd teinud, oleme omalt poolt vastu võtnud delegeeritud akti, mis käsitleb teabevahetust lubade andmisest keeldumise kohta. kavatseme ka töötada määruse kallal, millele viitas esimees, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta määrus, mis käsitleb tulirelvade importi, eksporti ning transiiti. selles küsimuses oleme juba välja andnud aruande, võtnud vastu omapoolsed soovitused selleks, et parandada määruse rakendamist liikmesriikides ning nüüd viime läbi teist uurimust kõik need sammud peaksid aitama meil paremini mõista selle määruse tugevaid külgi ning nõrku külgi, et me saaksime määrust tulevikus parandada. oleme valmis ka ÜRO raamistikus aktiivselt tegutsema. Te kõik teate, et üks ÜRO konventsiooni kolmest protokollist piiriülese kuritegevuse kohta käsitleb just nimelt tulirelvade teemat. tegemist on protokolliga, millega on liitunud ka Euroopa Liit. oleme täielikult pühendunud selle protokolli elluviimisele. Viinis lepiti lepitakse selles kokku, toimub ülevaatamine ja märtsikuus vaadatakse seda üle, see on suurepäraseks võimaluseks rahvusvahelisele üldsusele vaadata, kuidas on protokolli üle võetud ja kui tõhusad on normid, mis on rahvusvahelisel tasandil vastu võetud. nüüd siis teine teema, teine teemavaldkond ehk siis operatiivkoostöö. operatiivkoostöö vallas on tulirelvad samuti prioriteet meie rahv-, meie mitmeaastase poliitikatsükli prioriteet rahvusvahelise kuritegevuse vastase võitluse küsimuses, niisiis Europoli ning liikmesriikide tõhustatud koostöö raames ning kolmandate riikidega tehtava tõhustatud koostöö valdkonnas õiguskaitseasutused liikmesriikidest teevad koostööd mitte ainult teavet vahetades, vaid ka ühiselt tegevuste üle otsustades, võideldes rahv-, rahvusvahelise ebaseadusliku tulirelvakaubanduse vastu. seoses operatiivtegevusega võin ka öelda seda, et strateegias on toonitatud, kui oluline on uurimislähenemisviis, mis tähendab seda, et kõik liikmesriigid peavad moodustama rahvusvahelised õiguskaitse tugipunktid, et määratleda, millised on tulirelvakaubanduse võrgustikud ning viia läbi uurimisi selles valdkonnas. strateegia kolmas alustala, kolmas valdkond on rahvusvaheline koostöö. siin puhul on tegemist piiriülese kuritegevusega, me kõik teame, kui oluline on selles küsimuses koostöö kolmandate riikidega ning strateegias on välja toodud, millised on meie peamised huvipiirkonnad, Balkani piirkond, Ida-Euroopa riigid nagu Ukraina, Valgevene, Moldova ning äh, Lähis-Ida ning Põhja-Aafrika riigid. kaks asjaolu, mida tahaksin esile tuua, enne kui otsad kokku võtan, kõigepealt Lääne-Balkani riikide puhul Euroopa Liidul on tegevuskava paigas koostöö kohta Euroopa Liidu ning Lääne-Balkani riikide vahel selles valdkonnas. viime läbi hindamist, tegevuskava hindamist, mille eesmärgiks on vaadata, kas on vaja uut strateegiat. teiseks tegutseme aktiivselt kõikide dialoogide vallas nende riikidega, mida me mainisime, ka MENA riigid, Tuneesia, Liibanon, Jordaania, nendegagi teeme koostööd selleks, et meie partnerite tähelepanu juhtida sellele teemavaldkonnale, selleks et suurendada operatiivkoostööd, parandada võimekust ning töötada välja ühine raamistik sellise väljakutse vastu võitlemiseks. lõppkokkuvõttes, lugupeetud esimees, võin öelda, et oleme veendunud, et selle strateegiaga saame me näidata, et võitlus ebaseadusliku tulirelvakaubanduse vastu on meie jaoks prioriteet ning loodame jätkata koostööd Euroopa Parlamendiga ning ka järgmise Euroopa Parlamendi koosseisuga, aitäh! suur tänu ja nüüd siis härra Pulitša. palun, kas teil on midagi lisada sellele huvitavale ettekandele? suur tänu, lugupeetud esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed! ma tahaksin tänada Kodanikuvabaduste komisjoni selle eest, et kutsusite välisteenistuse teie komisjoni osalema arutelusse, mis käsitleb ebaseaduslike tulirelvade, väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona vastast võitlust käsitlevat Euroopa Liidu strateegiat. kõigepealt suur tänu siseasjade peadirektoraadile ning proua Sipalale koostöö eest selle strateegia vastuvõtmisega seoses. oleme äärmiselt rahul sellega, et strateegia kui selline, mille nõukogu üheksateistkümnendal novembril kaks tuhat kaheksateist vastu võttis, katab peaaegu täielikult ühisteatist, mille komisjon vastu võttis äh, kolmeteistkümnendal juunil kaks tuhat kaheksateist. see tähendab seda, et selles strateegias see strateegia kujutab endast dokumenti, mis on integreeritud lähenemisviis, mille puhul liikmesriigid ning komisjon on valmis võtma endale kohustusi, nii sisepoliitilisi kohustusi kui välispoliitilisi kohustusi. see on võimalik ainult tänu sellele, et siseasjade peadirektoraadi ning välisteenistuse koostöö ning liikmesriikide ekspertide koostöö ning komisjonide peadirektoraatide koostöö oli suurepärane, see protsess võttis aega praktiliselt kaks aastat, aeg on pikk, aga ma arvan, et tulemus õigustab kogu selle aja lõpetuseks suur tänu ka nõukogu eelnevatele eesistujatele ning praegusele eesistujariigile Rumeeniale toetuse eest seoses selle strateegia väljakujundamise, vastuvõtmise ning rakendamisega. ebaseadusliku tuliga, tulirelvakaubanduse probleem ning selle mõju Euroopa Liidus ning väljaspool tuli väga hästi välja proua Sipala ettekandest ning ma tahaksin rõhku, rõhutada seda, et strateegia eesmärgiks ei oleks delegitimiseerida tulirelvasid. me tahaksime ära hoida seda, et need ohtlikud relvad satuvad valedesse kätesse. uus strateegia asendab Euroopa Liidu ebaseaduslike tulirelvade ning väikerelvade vastase strateegia Euroopa, mille Euroopa Nõukogu ministrite nõukogu võttis vastu kahe tuhande viiendal aastal. detsembris kaks tuhat kuusteist otsustasime selle üle vaadata ja seda neljal põhjusel. kõigepealt julgeoleku areng terrorismi oht on kasvanud Euroopa Liidus. tuletage meelde, et kahe tuhande viieteistkümnendal aasta novembris leidsid aset terrorirünnakud Pariisis ja seetõttu äh, tuli välja, et kasutatakse taas kasutuskõlblikuks muudetud sõjaväerelvi, mis ebaseaduslikult Euroopa Liidu naabrusest sisse toodi. teiseks tehnoloogiline areng, nagu näiteks kompu-, arvutidisain ja 3D printimine. kolmandaks õiguslik areng kõige olulisem neist on äh, ülemaailmse relvakaubanduse lepingu jõustumine detsembris kaks tuhat neliteist. neljandaks, poliitiline areng. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta säästliku arengu tegevuskava, mis äh, septembris kaks tuhat viisteist päevavalgust nägi see näitab, et tulirelvakaubanduse vastane võitlus on oluline selleks, et tagada rahu, õiglus ning tugevad instruktsioon, institutsioonid, vaesuse vähendamine, majanduskasv, tervishoid, sooline võrdõiguslikkus, turvalised linnad ning kogukonnad. me tahtsime, et uus strateegia kajastaks kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Euroopa Liidu ülemaailmse strateegia eesmärke ning vajadust, et äh, välis- ning sisepoliitiline lähenemisviis oleksid äh, lõimitud rahvusvaheliste ohtude vastane võitlus, sealhulgas ka ebaseadusliku relvakaubanduse vastane võitlus, eeldab seda, et erinevad ametid ning vahendid teevad omavahel koostööd riiklikul, piirkondlikul ning rahvusvahelisel tasandil. strateegia äh, hõlmab politseid, äh, prokuratuure, tolliteenistust, piirivalvet, äh, relvajõude, luurevägesid, diplomaate ning välisekspordi kontrolli ameteid. koostööd tehakse piirkondlikul, riiklikul ning ülemaailmsel tähendel tegevused hõlmavad äh, õigusraamistiku rakendust, äh, teavitustööd, äh, järelevalvet, jõustamist, koostööd ning abi kolmandatele riikidele. strateegias võetakse arvesse erinevaid elutsükle fa faase tulirelvade puhul, tootmine, kaubandus, ladustamine, kasutamine ning kasutuskõlblikuks muutmine. samuti rõhutatakse, et meil peab olema piirkondlik lähenemisviis, me peame tegelema Lääne-Balkani riikidega, ida- ning lõunanaabrusega ning Aafrikaga. ime on, et me suutsime kõik selle kolmekümne kahe leheküljega kokku võtta. mis on siis tulirelvade ning väikerelvade kergrelvade vahe. tavaliselt kasutatakse mõistet tulirelvad õiguskaitse kontekstis ning sisejulgeoleku kontekstis. Euroopa Liidu tulirelvade direktiiv reguleerib Euroopa Liidu sisest tsiviiltulirelvade transporti, aga väikerelvad ja kergrelvad viitab sõjalistele relvadele ning seda kasutatakse välis- ning julgeolekupoliitika ning sõjaväepoliitika kontekstis mõne, mõlema termini kasutamine strateegia pea, pealkirjas näitab seda, et me tahame seda teemat käsitleda koos, lõimitult. Teie lahkel loal räägiksin natuke erinevatest Euroopa Liidu vahenditest, erinevatest rollidest Euroopa Liidus, millega võitleme ebaseadusliku relvakaubanduse vastu. Euroopa Liit siseselt tegutseb õigusloojana, nii nagu äh, kasutamiskõlblikuks muudetud ning muudetud tulirelvade standardid, mille komisjon välja annab, siis äh, operatiivtegevus, Europol, Frontex, mis toetavad õiguskaitseasutusi tulirelvakaubanduse küsimuses. Euroopa Liit on ka infovahetuse platvormiks, Coarm andmebaas on suurepärane näide sellest, liikmesriigid vahetavad selle andmebaasi kaudu äh, relva kaubanduse kontrolli puudutavaid andmeid. samuti on Euroopa Liit teadusuuringute ning arengu rahastaja. rahvusvahelisel tasandil pakub Euroopa Liit abi kolmandatele riikidele seoses äh, relvade ladustamisega, äh, äh, võimekuse väljatöötamisega, ekspordikontrolliga, relvade jäli, jälgitavuse parandamise ning märgistamisega, samuti toetame me rahvusvaheliseid kokkuleppeid ning konventsioone, nagu näiteks relvakaubanduse lepe, samuti toetame rahvusvahelisi organisatsioone desarmeerimise relvade kauplemise kontrolli küsimustes ja nii edasi. Euroopa Liit aitab ka Euroopa Liidu seisukohti rahvusvahelistes foorumites edendada. tegemist on siis äh, meie seisukohtadega seoses äh, relvakaubanduse lepinguga või Vassenari kokkuleppega. samuti oleme me sanktsioonide elluviija ning äh, militaar- ning tsiviilmissioonide läbiviija ning korraldaja näiteks relvaembargo, järelevalve, ladustamise julgeolek ning relvaülejääkide hävitamise küsimused. see strateegia hõlmab kõiki Euroopa Liidu erinevaid rolle ja see ongi meie strateegia eesmärk, me tahame Euroopa Liidu erinevad tegevused koondada, Euroopa Liidu sisesed tegevused, välistegevused, selleks, et võidelda ühiselt tulirelvade ebaseadusliku kasutamise vastu, terroristide, kurjategijate poolt tahame tagada aruandluskohustuse. kõige selle eesmärgiks on paremini parem relvajulgeolek, parem kaitse Euroopa Liidu kodanikele nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool. suur tänu tähelepanu eest, olen valmis vastama täiendavatele küsimustele, aitäh! Um, uh, aitäh, anname kohe sõna kolleegidele. Birgitiga alustame. aitäh ja vabandust, et ei ole väga üksikasjalikult selle küsimusega tegelenud. aga ma kuulasin väga tähelepanelikult sõnavõtte ja kuulsin kogu aeg, et öeldi, et on väga hea, et meil on strateegia. ja mäletan ka arutelusid tehniliste üksikasjade üle äh, relvade ehituse üle, ma arvan, et härra Pilic oli see, kes rääkis ka äh, meie olemasolevatest tulemustest. nii et kui me räägime nüüd tulemustest, kas see tähendab siis seda, et meil on nüüd strateegia või kas tulemused tähendavad alati seda, et me näeme koha peal muutusi relvakaubanduses või on meil ikkagi relvaladusid äh, raudteede lähedal pealinnades. me räägime võimekuse parandamisest ja ülesehitamisest kolmandates riikides. kas selle strateegia tulemus ja vastu võetud seaduste tulemus on see, et me juba praegusel hetkel näeme muudatusi liikmesriikide võimekuse äh, Äh, parandamisel, sest mida tugevamad me oleme, seda suurem on ka meie võimekus nii tehnilise varustuse kui ka inimressursi ja kvaliteedi osas. kas seda on juba näha? ja kolmandaks, väga palju avaldati survet selliste seaduste väljatöötamiseks terrorismi pärast. aga kõik need arutelud tulenesid ka kodanike hirmust ja nüüd me näeme nende arutelude tulemusi. see ja me näeme, et üha rohkem taotletakse relvalubasid ning minu arvates ka see võib olla ohtlik, sest nüüd on meil üha rohkem inimesi, nii mehi kui naisi, kellel on seaduslikult relv aga nad ei ole saanud mitte mingit koolitust. Nad ei tea, kuidas relva käsitseda. nii et kas teil on äh, teadmisi, kas oskate vastata nendele küsimustele? Um, aitäh, Birgit. ma mainiksin teile veel kord, et Äh, ametiperiood hakkab lõppema ja saadikuid ei ole siinkohal väga erinevatel põhjustel, ilmselgetel põhjustel. aitäh Birgitile siia tulemast ja nende küsimuste esitamise eest. nii et küsimusi rohkem pole, ma ei tea, kas soovite vastata? Eh. aitäh ja tõesti, nagu ma juba mainisin kohe alguses. meie jaoks on see suurepärane võimalus pöörduda selle komisjoni liikmete poole ja me ootame ära ka teie arutelude tulemused. mitte ainult siin ruumis, vaid ka väljaspool kahepoolselt siis, ähm, sest te teate nüüd täpselt, kes välisteenistuses ja siseasjade peadirektoraadis nende küsimustega tegeleb. ma üritan vastata küsimustele, isegi kui ma ei saa seda teha sajaprotsendiliselt. mis puudutab tulemusi, tahaksime välja tuua siin operatsioonitsükli. ei ole ilmselge see, et äh, tulirelvad on operatsioonitsüklis prioriteediks ja meie väga palju tõime välja just ebaseadusliku relvadega kauplemisega, et kui tähtis on siin agentuur ja liikmesriigid ühe laua taha kokku tuua, see on öö, tulemuste poole pealt hea ja veel tähtsam on ka see, et oleme kaasanud Lääne-Balkani riigid. väga tähtis on, et me teeme koostööd, paneme paika ühised prioriteedid ning ähm, vastavalt sellele, et siis töötame välja ka ühised strateegiad, meil on ühised õppepäevad, kus me siis kujundame siis ka strateegiat, et kuidas võidelda näiteks tulirelva illegaalse kaubanduse vastu. väga hea on siin ka tolliametitel koostööd teha. see on üks äh, valdkondi, ähm, millega võiks edasi minna teiseks on meil üha rohkem liikmesriike, mis töötavad välja siis riiklikke kontaktpunkte. see on väga tähtis. ei ole nüüd tähtis, et tegemist oleks autonoomse laiapõhjalise ametiga, vaid tähtis on see, et liikmesriigid suudaksid lahendada tulirelvadega seotud probleeme ja kui vaja, kaasata erinevaid ametivõime. ja selle põhjal on ka võimalik siis üles ehitada võimekus. ja selle võimekuse ülesehitamise puhul on väga tähtis nii inimressurss kui ka finants Eh, ressurss ja mis puudutab nüüd Euroopa Liitu, siis ma arvan, et ma võin siin välja tuua Polise, see on sisejulgeolekufond ja see, et õigusloomeline ja operatiivne tegevus tuleb omavahel ühendada ning toetada liikmesriike igal pool, kus võimalik. tegime seda juba minevikus ja jätkame seda ka tulevikus, kus me siis äh, aitame liikmesriikide äh, politsei ja julgeolekuorganisatsioonidel võimekust üles ehitada. aitäh, et esitasite küsimuse ka kodanike hirmu kohta ja selle, et inimesed arvavad, et kui nad oma, ostavad relva, siis nad on rohkem kaitstud. me võime sellest väga pikalt rääkida ja ka kõikidest nendest riskidest, mis sellise käitumisega on seotud mul ei ole siin mitte mingit vastust teie küsimustele. relvade käsitsemise koolitus, see on liikmesriikide pädevuses, siin meil ei ole mitte mingeid juhiseid Euroopa Liidu tasandil, aga raamistik, et millal on inimestel võimalik legaalselt relva omandada või mitte, see on Euroopa Liidu tasandil paika pandud aitäh teile mõlemale, aga kas teie ka soovite? palun, palun ma lihtsalt tahtsin lisada välismõõtme osas, et mis toimub siis väljaspool Euroopa Liitu. ja küsimus, mis puudutas nüüd tulemusi. kas on näha strateegia tulemusi? siin on ilmselgelt ühendatud vana ja uus strateegia. oleme nende küsimustega tegelenud juba aastast kaks tuhat kuus, pärast seda, kui esimene strateegia võeti vastu siis aastal kaks tuhat viis ja mis puudutab nüüd väljaspool Euroopa Liitu asuvaid riike, tahaksin välja tuua kolm konkreetset tulemust. kõigepealt äh, relvastuse ja laskemoona omastamine, omandamine näiteks sellistes riikides nagu Gruusia, Valgevene, Lääne-Balkani riigid. teiseks füüsilise julgeoleku ähm, äh, parandamine ja BSSM programmid, näiteks politseijõud Lääne-Balkani riikides, et nad saaksid korraliku koolituse ja et nende relvad oleksid äh, turvaliselt ladustatud, et neid ei oleks võimalik äh, väärkasutada, siis relvade ja laskemoona asukoha identifitseerimine kolmandates riikides meil on siin äh, dokumente äh, terroristidelt kätte saadud relvade kohta, siis on üritatud äh, vaadata, kust nad pärit olid. ja seda liikmesriikidele, seda infot antakse siis edasi selleks, et liikmesriigid saaksid parandada ekspordikontrolli. ja neljandaks infovahetus relva ekspordi kohta see on liikmesriikide pädevuses ja jääb ka sinna. liikmesriigid ise otsustavad, kas eksportida relvi või mitte. aga meil on siin ühised seisukohad, ühised kriteeriumid ja me üritame siin relvaekspordipoliitikaid harmoniseerida. meil on ka eraldi andmebaas ja nagu ma juba mainisin, me relvaekspordi kohta Euroopa Liidus siis ka iga-aastaselt anname aru ja parlament on sellesse töösse kaasatud. aitäh suur,! suur-suur tänu ka mõlemale rahvasaadikule, kes on kohal, aitäh äh, kõnelejatele ja ma väga vabandan, et rohkem liikmeid kohal pole. ja nüüd, kallid kolleegid, teeme kolmveerand neljani pausi selleks, et siis arutada järgmist päevakorrapunkti. Okay, colleagues, we can resume our meeting. Um... kallid kolleegid, jätkame. ja aitäh saadikutele, kes ei lahkunud, vaid jäid siia. ja nüüd päevakorrapunkt number viis. tähtis küsimus, mis puudutab inimestega kauplemist ja seda, et töö ametid peavad siis äh, jälgima olukorda ning samamoodi tuleb rääkida siin ka legaalsest äh, migratsioonist. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Põhiõiguste Amet avaldas uuringu ähm, tööjõu ärakasutamise kohta võõrtöötajate puhul just eriti. tegemist on kolmeaastase projektiga siis, mis algas aastal kaks tuhat kolmteist ja toona siis avaldati äh, tulemused ning tänane uuring, mida meile esitletakse, on siis järg sellele. esimeses osas äh, toodi välja seda, et meil tuleb võidelda võõrtöötajate ärakasutamise vastu ja et meil on ka turu järelevalve meetmeid vaja erinevates sektoris ja nüüd keskendutakse võõrtöötajate vaatevinklile tuleb anda siis äh, sõna ohvritele. see oli väga tähtis, äh, eriti just kohtuti siis kolmandatest riikidest pärit võõrtöötajatega. kui ma ei eksi, siis on siin äh, laiali jagatud ka dokumente selleks, et rääkida sellest tähtsast küsimusest. ja nüüd annangi kohe sõna Ludovika Panfile, kes oli siis äh, Äh, äh, uurija, kes siis äh, Põhiõiguste Ametis töötab sotsiaaluuringute alal, on programmijuht ja tema esitleb meile seda uuringut. aitäh, esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, mul on väga suur au olla täna siin ja esitleda teile siis meie teise uuringu tulemusi. enne kui ma hakkan rääkima tulemustest, tahaksin teile näidata konkreetseid näiteid. toon siis välja ühe juhtumi, konkreetse juhtumi, millega me äh, kokku puutusime. Nepaalist pärit mees töötas Portugalis töövahendusfirma, nõudis kaks tuhat viissada eurot, mis ei ole tegelikult väga palju ja ta sai töölepingu, mis oli portugali keeles, ta ei saanud sellest aru. ta usaldas ka vahendusfirmat, mis sai ka tema dokumendid, ta sai kolmsada eurot kuus ja töötas siis kahe ka,, üle kahesaja äh, tunni. ja talt võeti maha raha palgast siis majutuse ja sotsiaalkindlustuse eest tema elutingimused olid väga õudsed, ta elas kaheteist inimesega ühes toas naridel väljas, magasid tihti suvel, sellepärast et temperatuur oli väga kõrge. kuna tööandja ütles, et olukord paraneb, siis ta jäi sinna ikkagi tööle siis käisid tööinspektorid kohal, kuid töötajatel kästi tööinspektoritele valetada, seega ta ütles, et ta on rahul. siis toimus teine kontroll ja seekord tööinspektorid palusid töötajatel lahkuda tööandjatel lahkuda selleks, et töötajad saaksid rääkida ise ja siis alles teisel korral hakkasid töötajad rääkima oma olukorrast ausalt see näitab, milline näeb välja võõrtöötajate ärakasutamine, mida ma tahaksin ka täna siis oma esitluses välja tuua. millest me siin räägime? me räägime siin võõrtöötajate äh, ärakasutamisest see tähendab seda, et standardtingimustest äh, erinevad need tingimused väga palju, tegemist on äh, kuriteoga. Te näete siin väga paljusid erinevaid vorme selles videos siin on suisata räägitud orjastamisest kuni siis vähem ähm, tõsiste ärakasutamisteni ja nagu öeldud, see kõik on kuritegu. siin kui me rää-, vaatame siin neid erinevaid vorme kolme ülemist püramiidel siis on ka see, mida on välja toodud äh, tööandjate karistute direktiivis. nimelt äh, räägitakse, et võrreldes siis õiguslikult äh, tööle võetud töötajatega erinevad siis töötingimused väga palju väga tähtis on tõesti teha vahet erinevatel töötajate ärakasutamisvormidel tegime esimese uuringu kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat viisteist, kus me tegelesime siis õigusliku olukorraga liikmesriikides. seitsesada intervjuud viidi läbi, vaatasime näiteks majandussektoreid, kus seda kõige rohkem on äh, esile tulnud ja põhilised tulemused siis selle kohta, kuidas olukorda parandada, oli siis kriminaalseadustik raamistikku tugevdada, sest need olid liiga nõrgad ja lubasid ära, ähm, ärakasutamist. eriti just piiriüleste töötajate puhul tuleb parandada siis ähm, Tööinspektsiooni kontrolle, toetada ohvreid ähm, ning äh, ka tarbijaid äh, informeerida pärast seda me viisime läbi siis uuringu ohvritega. seekord me rääkisime üle kahe tuhande töötajaga, kaasa arvatud ka Euroopa Liidu töötajad, neid oli umbes kolmandik ja siis kaks kolmandikku oli väljastpoolt Euroopa Liitu. ja kolmandik nendest olid ka ebaseaduslikult tööle võetud. ja me uurisime seda, kuidas hakatakse ära kasutama, millised on nende töö ja elutingimused, kuidas tööandjad äh, siis kasutavad erinevaid strateegiaid selleks, et inimesed jääksid neile tööle, tegelesime ka riskifaktoritega ja õigusabivõimalustega. Äh, kaheksas liikmesriigis viisime me selle uuringu läbi ja siit järgmisest tabelist te näete põhilisi sektoreid äh, kus siis tööjõu ärakasutamine toimub ja kus on väga halvad tingimused. alustades siis koduabilistest, teenindusest, restoranid, hotellid, ehitus, põllumajandus ja ka teised sektorid, mille peale võib-olla kohe ei tulegi, jaekaubandus, väikesed poed, ilusalongid, pesusalongid nagu te näete, siin ohvrid, äh, neil oli väga erinev staatus, äh, olid täiesti seaduslikult äh, tulnud kolmandate riikide kodanikud, hooajatöölised, lähetatud töötajad, varjupaiga taotlejad, rahvusvahelise kaitse saanud inimesed, turismiviisaga tulnud inimesed ja samamoodi oli meil ka siis Euroopa Liidu kodanikke lähetatud töötajatena näiteks. ja tulemused nägid, et töö ja elutingimuste puhul peaaegu kõikidel intervjueeritavatel oli probleeme eh, palga maksmisega, neile maksti palju vähem kui miinimumpalk või makstud üldse, probleeme oli ka eh, toiduga, majutusega, siis töö puhul äh, ei peetud kinni äh, tööohutusnõuetest, töötati väga palju ilma lepinguta ka pühadel, nädalavahetustel ja mitte mingit turvavõrgustikku kui sellist ei pakutud. vähem probleeme küll oli, äh, aga siiski üle pooltel oli probleeme lepingutega, seega et Neil kas ei olnud lepingut või leping oli selles keeles, millest nad aru ei saanud. väga huvitav oli ka näha, millised olid töö äh, ja ka majutustingimused. üle poole puhul siis tööandja pakkus ka majutust kas siis oma majas või talus erinevates hoonetes ja sel puhul me siis tõesti nägime ka väga hullemaid tingimusi, kui tööandja pakkus siis ka elamispinda. nüüd tööle värbamine. kuidas äh, ohvrid siis tööle saadi? põhiliselt isiklike võrgustike kaudu ähm, aga huvitav oli see, et ka vahendusfirmade puhul viiendik peaaegu leidis töö töövahendusfirmade kaudu ja seda siis tavaliselt siis, kui äh, just siis, kui töötingimused olid väga halvad, et tegemist oli tõesti inimkauplemisega. kuidas siis töövahendusfirmad panustavad sellesse olukorda? Nad nõuavad väga kõrgeid ja illegaalseid värbamistasusid, nad petavad töötajaid, pakuvad töökohti, mida tegelikult pole olemas või kui inimesed jõuavad kohale, saavad teada, eh, saavad nad teada, et nad ei saagi residendi staatust, kuigi seda lubati neile enda, siis kui äh, alguses on juba lepingule alla kirjutatud enne tulekut, siis see leping vahetatakse välja halvema vastu koha peal äh, ja peale selle kasutatakse väga palju erinevaid keerulisi alltöövõtu ja vahendajate süsteemi, mis teeb äh, olukorra väga keeruliseks ja tekitavad siis probleeme ka äh, usaldusega ja usaldusväärsusega, et siis kes siis vastutab mille eest. me küsisime töövõtjatelt mis siis nende arvates olid kõige suuremad riskitegurid, miks nad sattusid sellisesse olukorda, kus neid ära kasutatakse? ja sama öö, äh, küsimus esitati siis ka professionaalidele, keda intervjueeriti kaks aastat tagasi. ja vastavalt siis töötajatele nad ütlesid, et öö, äh, nad on haavatavad sellepärast, et see puudutab nende residendi staatust. see tuli välja ka kaks aastat tagasi uuringusse see tähendab seda, et ollakse ebaseaduslikus olukorras või et residendi staatus on seotud äh, kehtiva töölepinguga. see tähendab seda, et äh, äh, need inimesed ei julge kaevata ning ei ole võimalik neil otsida ka teisi alternatiivseid töötamise võimalusi siis äh, residendi staatus ja tööhõive staatus, kui need on omavahel seotud. E, eriti raske oli olukord siis, kui töötajal ei olnud võimalik töövõtjat vahetada, kui ta oli seotud ühe kindla töövõtjaga, tööandjaga. väga huvitav riskifaktor, mida välja toodi nimelt ei osata kohalikku keelt, talle ei anta informatsiooni õiguste kohta ja järelevalve puudumine, mida see tähendab? Ehm, kontrollid on väga tähtsad selleks, et avastada töötajate ärakasutamist ning äh, uuringu tulemused näitasid, et ehm, väga harva viiakse läbi kontrolle siin on näha erinevad sektorid, tabelis ja oli sektoreid, kus kunagi ei kontrollitud, töötajatelt küsiti, et kas nad on kunagi näinud mingit äh, Tööinspektsiooni visiiti ja üle viiekümne protsendi nendest ütlesid, et nad ei ole mitte kunagi mitte mingit kontrolli näinud äh,. hooldesektoris, koduabiliste sektoris oli kaks inimest äh, Äh, kes ütlesid, et äh, nad on näinud kontrolle, mis tähendab seda, et ei ole piisavalt kontrolle, nad ei ole tõhusad, keelebarjäär on suur ja see tähendab seda, et äh, järelevalve mm, puhul peavad olema kohal tõlgid või keegi, kes oskab neid, seda keelt ja saab otse rääkida tõlkidega. siis veel üks viga, mida tehakse töötajate arvates, on see, et küsitakse küsimusi tööandjate juuresolekul ja see ei äh, tekita usaldusväärset õhkkonda, kus saaks siis ausalt vastata. siis oli terve rida strateegiaid, mida tööandjad kasutavad selleks, et äh, kontrollidest eemale hoida. Nad käsevad töötajatel peita ennast. nimelt antakse äh, kontrollides teada selleks, et tööandja oleks kohapeal, aga see tähendab ka seda, et tööandja saab kõikidele ebaseaduslikele töötajatele öelda, et nad peavad peitu minema. kasutatakse võltslepinguid äh, või ka äh, siis äh, võltstöö korraldust teatud Äh, fakte siis äh, peidetakse ja kasutatakse siis ka ähvardusi, öeldakse, et äh, tööleping öeldakse üles. siin siis keskendusime nüüd inspektsioonidel, Tööinspektsiooni tööle ja kontrollidele. sellel slaidil on tulemused näha. väga tähtis on see, et just koduabiliste puhul on väga suur risk ärakasutamise, sest nende sõltuvus on väga suur tööandjast, nad tihti elavad ähm, samas kohas ja samamoodi siis ähm, nende elamisluba sõltub sellest, kas nad on seal kohas, samamoodi nagu ka nende majutus ja töö, viisa samamoodi Nad on ka ajalooliselt eh, vähem kaitstud kui ülejäänud eh, töötajad ja ka see, et eh, selles sektoris peaaegu üldse kontroll ei toimi, peale selle on ka suurem sotsiaalne isolatsioon, neil ei ole mitte kedagi teist kaastöölist, nad on üksi. tihti ja suurem osa nendest on naised ja samamoodi tekib siin seksuaalse ärakasutamise oht ja ka äh, Äh, soopõhine vägivald äh, mängib väga tähtsat rolli. kuidas edasi? paremini tuleb ähm, reguleerida äh, töövahendusfirmade tööd, peavad olema litsentsid, tõhus kontrollisüsteem nende ettevõtete üle, samamoodi tuleb tööõigust tugevdada, samamoodi ka tervise ja tööohutusnõudeid, mis on väga tähtsad just äh, ohvrite jaoks, eriti just äh, nende puhul, kes, äh, kelle staatus on ebaregulaarne. samamoodi tuleb parandada kontrolle koha peal, eri, politsei, tööamet, et Tööinspektsioon peavad tegema koostööd ja samamoodi tuleb läbi viia rohkem kontrolle. aga ma ei räägi siin mitte ainult numbritest, vaid kontrollid peavad olema strateegilised ja tõhusad, peavad põhinema äh, riskianalüüsil. tuleb vaadata, millistes valdkondades on probleeme rohkem ja seal tuleb ka rohkem kontrollida. samamoodi on ka Tööinspektsioonidel vaja rohkem inimesi selleks, et nad saaksid äh, identifitseerida äh, tööalast ärakasutamist ja mitte ainult Tööinspektsioonid, vaid ka kõik ülejäänud ametivõimud, mis tegelevad äh, selliste probleemidega nagu töötervis ja tööohutus. ning samamoodi tuleb vältida sõltuvust tööandjast, see tähendab seda, et ähm, elamisluba ei tohiks anda nii, et sõltutakse ühest tööandjast, äh, sest seda just valdkondades, kus ärakasutamise oht on väga suur liikmesriigid võiksid leida ka võimalusi tagamaks seda, et kui elamisluba on antud teatud töökoha pärast, siis see ei tähenda seda automaatselt, et äh, elamisluba lõpeb kohe, kui töösuhe selle tööandjaga lõpeb. ning äh, lõpetuseks tuleb tõesti ohvreid julgustada andma teada rikkumistest, siin tuleb usaldust luua ja tõesti selline nii-öelda kaitstud, turvaline ähm, info edastamine peab olema võimalik äh,. et siin ei hakata näiteks äh, immigratsiooniküsimused äh, suuremat rolli mängima kui töövõtjate kaitse, aitäh! aitäh selle tutvustuse eest ja kas on küsimusi? Äh, tavaliselt keegi tuleb mulle ikka appi, kui ma hakkan ütlema, et kedagi ei ole ma väga tähelepanelikult ei pannud tähele enne, mis te ütlesite esimees. aitäh selle ülevaate eest, see on tõesti väga huvitav ja šokeeriv. mul on mõned lühikesed küsimused. üks peamistest asjadest, mida te ütlesite, et kasutatakse ära töötajate legaliseerimata staatust, et kas tegemist on töötajatega, kes on osa sellest äh, pagulaste äh, ja põgenike voolust või siis mm, on tegemist inimestega, kellele on lubatud mingit töökohta või siis kes on ka tööle võetud ja Euroopasse toodud äh, ebaseaduslikult. ja kui me räägime ametite rollist, siis kas äh, tegemist on äh, siseriiklike ametitega, kes siseriiklikult äh, teevad oma tööd või on tegemist äh, mingite muude ametitega, kes tegutsevad rohkem te-, teenuseid erinevates riikides või kui tegemist on nende agentuuridega ja siis kas Äh, kolmandaks, eelmisel nädalal toimus äh, Euroopa Tööturu, Tööameti äh, asutamiseks koosolek. Ähm, ka selle ameti mandaadi hulka kuuluks see ebaseaduslik töö ja töö, kas te näete, et, ähm, et Põhiõiguste Amet ja see tulevane töö amet saaksid hakata koostööd tegema seoses illegaalse tööga või tööjõu ärakasutamisega, kas äh, sellele on ähm, Põhiõiguste Ametis mõeldud? aitäh ja mul on selline laiem küsimus. kas Põhiõiguste Ameti esindajana rääkisite siin äh, seaduslikust äh, rändest ja vastavatest meetmetest ja poliitilisest olukorrast, mis muutub halvemaks et siin on kaks äh, asja ja tahaksin äh, teie arvamust kuulda, et üks on see, mille osas meil juba on õigusakt, see puudutab hooajatöölisi ja hooajatööliste direktiivi ja siis äh, üliõpilasi ja, ja teadlasi, aga ma ei halvusta neid, üks nendest on minu enda raport olnud, et nendega on hästi aga aga ma ei tea, kuidas on ähm, lugu nende õigusaktide rakendamisega ja äh, kas meil ei ole endiselt komisjoni äh, seadusliku rände äh, õigusaktide ülevaadet, et et kindlasti järgmisel ametiajal on inimestel väga palju huvi äh, Äh, seadusliku rände vastu, seaduslikku rännet kardavad liikmesriigid, nõukogus on see sinise kaardi algatus blokeeritud, aga see ei ole iseenesest äh, oluline, vaid inimesed lihtsalt kardavad rännet äh, hetkel. kas te realistlikult näete, et äh, seadusliku rände osas võib tulla mingit liikumist või on see täiesti päevakorrast maas, sest äh, üldiselt oleks minu arvates vaja piiriüleseid äh, seadusliku rände meetmeid, sest muidu on järjest rohkem ebaseaduslikku rännet, et milline see olukord praegu on, et ma ei kommenteeri siin äh, seda, et kes mida peaks otsustama, ma, ma ei mõtle siin äh, üldse tulevasele sinise kaardi äh, teemale, millega võib-olla tegelema hakatakse, aga lihtsalt ma tunnen, et siin ruumis on palju toetust sinise kaardi algatusele aga võttes arvesse, et keegi ei taha seaduslikku rännet, äh, ma käisin sise ja mm, siseasjade nõukogus eelmisel nädalal ja mm, praktiliselt naerdi välja selles, et aga tegelikult ei ole mõtet äh, olla hirmul asjade eest, mis äh, on täiesti meie enda kätes. aga ränne enne valimisi on alati ka keeruline teema lihtsalt kasutan siin võimalust, kuna keegi teine ei äh, räägi sellest, et muidu ei räägita viie, järgmise viie aasta jooksul üldse midagi ähm, seaduslikust rändest ja siis komisjonil äh, tuleb siis see ülevaade, aga seal ei ole millestki võimalik üldse rääkida, sest keegi ei ole tõstatanud seda sinise, äh, seda sõidusliku rände küsimust. Birgit Sippel, palun jah, et keegi ei taha rääkida rändest või seaduslikust rändest, see võib olla õige, aga siin on ka väga palju äh, valesid ja disinformatsiooni, sest äh, ränne, muuhulgas seaduslik ränne selleks, et töötada, on toimunud sajandeid äh,, seda äh, kõigist meie liikmesriikidest kõigisse meie liikmesriikidesse, sellele, see võib-olla kellelegi ei meeldi, aga see on äh, tõsi, nii et peaksime rääkima faktidest, nii et aitäh veel kord äh, selle ülevaate eest ja üks minu kolleegidest, Herun, just ütles, et äh, üksikasjad on siin kohati šokeerivad, ma olen nõus sellega ja hea on, et meil on uurimus, mis loodetavasti siis äh, rohkem ka avalikkusest tähelepanu saab. aga tõeliselt šokeeriv asi on see, et kõik äh, see, mis siin raportites on, aruannetes on, ei ole midagi uut, me oleme seda aastaid näinud, aastakümneid on äh, sellised olukorrad äh, eksisteerinud kõigis meie liikmesriikides ja see on see tegelikult šokeeriv asjaolu. ja isegi, kui meil õnnestuks kokku leppida sinises kaardis ja ma loodan, et äh, meil õnnestub see, siis see, seda probleemi tegelikult ei lahenda, sellepärast et probleem on liikmesriikides, kes teavad selle probleemi olemasolust, aga nad ei taha selle vastu võidelda sest lõpptulemusena kasu, saavad sellest kasu tööandjad, et neil on inimesed, kes, kellele makstakse väga vahe, kelle elutingimused on väga halvad, ehm, ei maksta ka äh, sotsiaalkindlustusmakseid ja liikmesriikides ilmselgelt ei ole mingit soovi seda olukorda muuta ei ole mingit soovi kaitsta ohvreid ja kui viiakse läbi ähm, inspektsioone, leitakse äh, ebaseaduslikult töötaja, töötavaid inimesi, siis äh, fakt on see, et need inimesed, kes äh, olid ohvrid, need äh, võib-olla saadetakse tagasi koju ja tööandja maksab ainult väga vähe trahvi ja järgmisel päeval on tal võtta järgmised töötajad et kas meil on mingitki lootust, et see uurimus äh, annab panuse sellesse, et äh, olukord liikmesriikides muutuks? jah, loomulikult mitte, aga oluline on, et see äh, uurimus olemas on. ja kõik see, mida Birgit ütles, on täiesti õige, et liikmesriik, miks liikmesriigis midagi muuta ei soovi, aga aga viimane asi veel, kommentaar minu poolt, et kui te oma uurimused läbi viisite, siis äh, kas liikmesriikide poolt oli vastupalu, panu, Birgit mainis siin mõningaid, äh, mm, äh, mõning-, mõningaid probleeme ja teine probleem on see, see tööjõu ja palga mm, seos, valesti seostamine see on samuti asi, et äh, mida inimesed mainivad, et äh, ränne, tööränne mm, äh, surub palgad madalamaks ja seda soovitakse vältida. kas te olete ka märganud seda, sest see on samuti üks asju, mispärast ollakse rände vastu? ja see on tihti paljude liikmesriikide narratiivide äh, taga, et äh, odav tööjõud voolab, voolab liikmesriikidesse. E, immigratsioon ise tegelikult ei äh, sunni palku langema, see on vale seos, aga nagu Birgit mainis, et kas on meil mingisuguseid äh, suuremaid probleeme, mis liikmesriikides esile on kerkinud, mis ei võimalda võidelda korralikult äh, tööjõu ärakasutamise vastu? proua Banfi, et kus on pärit äh, ebaseaduslikud töötajad, et neil on, nad on väga erinevatest olukordadest. Ähm, osa on tõesti inimesed, kes äh, on tulnud äh, varjupaiga taotlejatena, on tagasi lükatud, kelle taotlused on tagasi lükatud, mõned on äh, Äh, tulnud Euroopa Liitu legaalselt, aga siis ähm, erinevatel põhjustel äh, nende staatus ei ole enam äh, seaduslik, et nad et kohati nad loot-, loodavad siis, et nende elamisluba pikendatakse, aga see ei ole nii ka läinud, see on näiteks ka strateegia tööandjate puhul äh, et ähm, tööandjad soovivad ebaseaduslike äh, dokumentideta immigrante, et neil oleks võimalik neid paremini ära kasutada. ja kõige tõenäolisem asi, mis juhtuma hakkab, on see, et mõne aasta pärast seoses varjupaigakriisiga ja kuna on väga palju Äh, kui on järjest rohkem äh, varjupaigataotlejaid, kelle taotlused on tagasi lükatud, siis on järjest rohkem selliseid inimesi ja kelle kaitse on järjest halvem. ja mis puudutab äh, töövahendusagentuure, siis enamus nendest on kolmandates riikides, mm, vastavalt meie uurimusele, aga tavaliselt on äh, mingi vahendusfirma siis äh, mõnes li Euroopa Liidu liikmesriigis, kes siis äh, aitab neid töö vahendamisel. oli ka mõningaid juhtumeid, kus agentuur oli Euroopa Liidus, aga oluline on, et siis see seire ei tohiks, toimuks ainult et seire peaks toimuma siis ka kolmandas riigis või siis selles agentuuri osas, mis seal tegutseb, et äh, mingisugune, et igasuguse äh, seire puhul peaks olema tagatud, et vaadatakse seda, nii seda, mis toimub Euroopa Liidus, kui seda, mis toimub väljaspool Euroopa Liitu ja mm, jah, selle uue tööameti puhul on ka viidatud äh, tööjõu ärakasutamise vastasele võitlusele, võiks mõelda sellele, et äh, toimuksid ühised kontrollid, see oleks väga oluline allhanke ahelas on ühised äh, kontrollid väga olulised, kui tegemist on mm, äh, kui tegemist on teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit töötajatega ja mm, nendest kontrollidest on kasu ka seaduslikult töötavatele inimestele. ja seiravate asutuste töö juhindub riskihinnangust ja riskihinnangu aluseks on ähm, terve rida elemente, muuhulgas ka strateegiad, mm, mis tuginevad sellisele tööle. nii et kindlasti on oluline uurimuste läbiviimine ja äh, tõendusmaterjali kogumine, et ähm, oleks võimalik hästi suunata neid ähm, kontrolle, võttes arvesse, et nende jaoks on piiratud vahendid alati kättesaadavad. ja mis puudutab seaduslikku rännet, see oli üks uurimuse soovitustest äh, et peaksid olema seadusliku rände skeemid, neid peaks olema rohkem, et inimestel oleksid seaduslikud võimalused, et nad ei peaks riskima oma eludega. ja et inimesed ei oleks ähm, nii sõltuvad ja haavatavad, äh, kuna nende äh, Äh, Euroopa Liidus viibimine ei ole seaduslik. sellele mul väga palju lisada ei ole, aga meie jaoks oleks huvitav teha jätku-uuring äh, liikmesriigi tasandil olemasolevate seadusliku rände skeemide osas, sest neid on ja huvitav oleks ka need, huvitavad oleks ka need regulariseerimise skeemid, mis samuti mõningates liikmesriikides on ja millest on väga raske rääkida. näiteks Hispaanias on sellised äh, skeemid olemas ja et kas see ai-, äh, see parandaks äh, töötajate olukorda liikmesriikides, et kui nende eest makstakse näiteks sotsiaalkindlustusmakseid. nii et ma loodan, et see uurimus muudab midagi see ei ole kindlasti uus äh, uurimus, teise faasi puhul on uus see, et äh, siin on kajastatud ka ohvrite arvamusi, sest et äh, neil on terve rida omapoolseid ettepanekuid, et kuidas olukorda oleks võimalik parandada, et kuidas nemad näevad neid toetusteenuseid ja pean ütlema, et nad olid nendega rahul või et, või et millisena näevad nad politseid et kuidas oleks võimalik parandada usaldust. et äh, kindlasti on oluline kuulata ohvrite hääli. ja lõpetuseks meie rääkisime peamiselt ekspertide ja praktikutega, nii et poliitilised eh, elemendid meie töös esile ei kerkinud. aitäh! Need on tõesti väga olulised teemad. Birgit ja Heruun siin ka selgitasid, et väga oluline on see, kuidas me käsitleme neid teemasid. aitäh Põhiõiguste Ametile äh, selle töö eest, mida te teete selles valdkonnas ja loodetavasti siis järgmisel ametiajal jätkub äh, meie koostöö teiega, aitäh! Äh, aitäh Põhiõiguste Ametile! ja nüüd me saame minna kuuenda päevakorrapunkti juurde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 So, colleagues, um, thank you very much. So, colleagues, I'm glad to lugupeetud kolleegid, mul on hea meel tervitada siin Beate Gminderit äh, rände ja julgeolekufondide ning finantsressursside eest vastutav direktor rände ja siseasjade peadirektoraadis, et äh, siseasjade peadirektoraat tegeleb äh, AMIF-iga, varjupaigafondiga äh,, sisejulgeoleku fondi politsei koostöö ka politsei koostööga ja piirihaldusega ja Periklase programmiga ja TG Just pidi samuti esindatud olema, aga ei ole, nii et ainult teie peate siis, annate meile aru ja kui kaugele me siis oleme jõudnud sellega, see on meie jaoks siin äh, libekomisjoni eriti huvitav seoses järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisega, et komisjonis äh, on tegemist siis otsese või kaudse või, äh, või jagatud vahendite haldusega ja parlamendil on siin kohati raske aru saada, et kuhu raha on läinud, nii et, et tänane esitlus teenib kahte eesmärki, esiteks, et ähm, meie komisjon saaks teavet äh, fondide rakendamisest kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ning teiseks, äh, et äh, räägitakse siis kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta tööst. nii et praegu me oleme siin huvitatud Euroopa Liidu teg-, tegevustest ja koostööst kolmandate riikidega äh, Ehm, ja kiireloomulise abi ehm, abist ja siis äh, sellest, kuidas liikmesriigid on fonde rakendanud. nii et annan nüüd Beatale sõna, et ta räägiks kõigist neist teemadest. ja siis äh, saavad kolleegid võimaluse küsimusi esitada, eriti need, kes tegelevad mitmeaastase finantsraamistiku küsimustega aga ka kõik teised, kes soovivad küsimusi esitada, nii et palun peate. aitäh, aitäh võimaluse eest, äh, et ma saan täna teie äh, ees olla ja tahan kõigepealt kümme-viisteist minutit rääkida teile sellest, et kui kaugele me oleme jõudnud fondide rakendamisega. mul on PowerPoint äh, ka, aga ma äh, siin kõigist üksikasjadest ei räägi, aga pärast saata selle, et äh, kui teil on rohkem küsimusi, tahate üksikasjalikumalt asju teada saada. Claude mainis siin, see on lihtsalt ülevaade, et jagatud haldus ja just kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aruanded tulid nii et ähm, äh, reede pärastlõunal oli tähtaeg üks kord aastas, liikmesriik saadab meile siis nii-öelda arve, et nad äh, koguvad kokku kõik oma maksed ja siis lasevad äh, neid auditeerida ja kui nad on rahul, siis äh, saadavad äh, nad meile need äh, lõplikuks heakskiitmiseks ja järgmise kahe-kolme kuu jooksul siis vaatame iga liikmesriiki, et kuidas on vahendeid, fonde rakendatud, kuidas neid on auditeeritud, kas Euroopa Liidu tasemel saab ka heaks kiita selle rahade kulutamise ja alati on meil äh, ajaline viivitus Euroopa Liidu fondide puhul, sest äh, sest fondide äh, vastuvõtmine jääb liiga hilja peale, et alustasime alles kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja nüüd kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal oli tegemist täismahus rakendamisega, see lõpeb alles järgmisel aastal, sest järgmisel aastal on võimalik veel äh, tegeleda fondi rakendamisega ja lõplik äh, fondide sulgemine, tegevuse tulemine tuleb siis kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal, et siin on äh, sinine ähm, osa, sinine tulp, et seal on näha, kui palju fonde, vahendeid on liikmesriikidele erandatud, siis keskel on sisejulgeolek ja lõpuks po-, äh, politsei koostöö ole-, äh, koostöö sisejulgeolekufond, see on kõige väiksem siin. et sinine tulp näitab, kui palju raha on liikmesriikidele kokku antud, äh, oranž on liikmesriikide progra-, paika pandud vahendid kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta alusel siin, sest liikmesriigid peavad meile praegu maksete taotlused Äh, saatma aga alles märtsi lõpuks, nii et meil on siin kahekordne äh, tähtaeg, keeruline on siin äh, numbreid võrrelda, aga teeme kõik, mis suudame, loodetavasti saate aru. ja kollane on siis kumulatiivsed väljaminekud kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpu seisuga ja rohelised on siis äh, kõik need kulutused, mis on deklareeritud kuni äh, reedeni, see on siis kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta arvud sees ja kõigi kolme fondi puhul on kõik, see tõuseb. Äh, nii et kogu eraldised ja siis liikmesriikide Äh, lubadused ja siis rahade ärakasutamine kahe tuhande seitsmeteistkümnenda ja kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta seisuga. nii et äh, vahendite ärakasutamine suureneb, siin on nüüd näha äh, ärakasutamise andmed fondide kohta liikmesriigiti. see näitab rakendamise määra sinisega ja ja li-, si-, rakendamise määra ja ära, vahendite ärakasutamise määra, et rakendamise määr tihtipeale on kõrgem äh, seoses erinevustega kahe tuhande seitsmeteistkümnenda ja kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta puhul siin meil ei ole rakendamise määra kohta kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kohta andmeid, sest see, need andmed tulevad alles kahe märtsi lõpuks. piirifondi puhul on sarnane pilt. ja väga sarnane pilt politseifondi puhul Äh, vabandan, et siin on kõik väga väikses kirjas, aga saate need andmed, saate ise hinnata ja küsida täpsemaid küsimusi, kui te, kui see teid huvitab. ja nüüd, äh, mis äh, on siis saavutatud selle rahaga? meil on regulaarne aruandlus üks kord aastas liikmesriikidelt kaks üle kahe tuhande äh, fond, projekti äh, ja keskmiselt äh, kestab projekt kakskümmend kuud, viissada viiskümmend tuhat on keskmine projekt pro,, programmi mahtuvus seitsekümmend viis kuni üheksakümmend protsenti kaasrahastamise määra. et projektid on tegelikult kallimad kui Euroopa Liidu panus. näiteks siin e, see integratsiooni osa, see kollane, me oleme rohkem kui kolme koma kolme miljonit inimest aidanud e, lõimimismeetmete abil e, riiklikul, kohalikul ja piirkondlike strateegiate kaudu ja haavatavad isikud on saanud abi äh, ja saatjate alaealised on saanud äh, abi sellest fondist. lihtsalt äh, toon välja mõned numbrid siin, need on meie fondi andmed ja mm, väga tore on, et me saame neid rahasid konkreetsete programmide alusel eraldada ja AMIF-i puhul siin on ka tagasipöördumismeetmed seitsekümmend seitse tuhat inimest said tänu fondile vabatahtlikult tagasi pöörduda ja kakskümmend neli tuhat inimest äh, ümber asustati. see on pooled nendest taotlustest, mis me saime ja fond äh, andis ka abi selleks, et inimesi äh, Türgist ümber asustada see, need rahad ei ole täielikult ära kasutatud, sellepärast eelmisel aasta lõpus ähm, olite nõus äh, seadusandlike muudatustega Amifi fondi puhul, see võimaldab meil äh, neid vahesid äh, liikmesriikides teistel ots-, eesmärkidel kasutada ja praegu see läbivaatamine veel toimub ja järgmisel slaidil ISF viisa ja piirifondi andmed, mm, piirikaitsemeetmed, äh, äh, äh, üle kolm, neljasaja projekti ja keskmine projekt kestab kakskümmend kaks kuud, üks koma kolm miljonit keskmine projekti suurus Äh, ja kolmsada kuuskümmend neli konsulaati on saanud äh, parema varustuse ja siis on äh, parandatud ka piiritöötajate teadmisi. viissada, üle viiesaja projekti on meil olnud ja kolmsada seitsekümmend viis miljonit on nendele kokku kuulunud ja siin on äh, meie, üks lehekülg meie raamatust, kus on kiirülevaade nendest projektidest, me just uuendame andmeid äh, Vilniuse äh, lõimimiskeskus, kus kolmandate riikide kodanikud saavad tutvuda mm, riigi, kus nad parasjagu asuvad, saavad leedu keelt õppida seal, kuna tegemist on Leedu projektiga. ja siis kahe tuhande täiendavad vahendid ISF fondist ja piiri- ja politseiharust eelarvepädeva asutusena andsite meile täiendavaid vahendeid äh, ja need on liikmesriikidele edastatud selleks, et nad, et neid toetada äh, seoses lünkadega Schengeni hindamisel või äh, muude vajakajäämiste puhul ja täiendavat vahe, vahendeid on antud ka riiki sisenemise ja riigist väljumise süsteemi jaoks või siis selleks, et EBCGA vahendeid osta ja täiendavaid vahendeid on ka saadud lõimumise ja tagasipöördumise jaoks, ka need on ümber jagatud. ja piirifondi puhul on ka mm, vahendid Schengeni, Schengenis osalevatelt teistelt riikidelt, need vahendid jäävad alati hiljaks, saabusid alles nüüd ja need on ka siis üle, ümber jagatud selleks, et liikmesriigid saaksid neid kasutada meil on ähm, ümberjagamiste äh, valem, äh, mis on alguses paika pandud ja me oleme sellest äh, perioodist õppinud, et tihti meil ei ole vahendeid selles riigis olnud, kus neid oleks vaja olnud, nii et ähm, üks väljakutsetest on see, et me peame tagama selle, et kõige ähm, rohkem abi vajavad mm, Äh, vajavad liikmesriigid saaksid abi seal, kus seda kõige rohkem vaja on, peame tegelema ka nende äh, viivitustega, mis on äh, Dublini määruse läbivaatamisega seonduvad ja peame tagama siis liik-, liikmesriikide programmide ähm, hea rakendamise, peame liikmesriike survestama, et sest nagu öeldud, järgmisel aastal lõpeb see planeerimise ja rakendamise periood ja praegu arutame siis ka uut mitmeaastast finantsraamistikku, teeme tööd uute ettepanekutega ja loodame, et see ei vii jälle selleni, et rakendamine jääb hiljaks, nagu seekord oli, aga see on hoopis teiste inimeste mm, otsustada. ja mõned äh, faktid veel otsesest äh, Ähm, haldamisest, et äh, siin on ülevaade vahe, eelarvevahenditest, äh, mis on läinud äh, otse rak-, haldamise kaudu, et me ise viime läbi pakkumisi ja otseselt vastutame nende tegevuste läbiviimise eest niinimetatud liidumeetmete kaudu. et tegemist on projektidega, kus on piirideülene konsortsium ehm, ja millest on otseselt kasu Euroopa Liidul. nagu näha, siis eelarved on suurenenud. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli siis kõige suurem maht ja kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal on see maht nüüd veidi väiksem, aga on endiselt veel üsna suur. ja mul on äh, mõned äh, näited siin, räägin lühidalt ka neist Amifi puhul sada nelikümmend viis projekti, mis praegu on käimas. Ehm, infokampaaniad kolmandates riikides, toetame erinevaid võrgustikke, näiteks vabatahtlik tagasipöördumine või vabatahtlik äh, taaslõimumine tegemist on võrgustikuga, mis tegeleb erinevates liikmesriikides, kus vahetatakse siis äh, mm, teavet, äh, kuidas Äh, anda abi tag tagasipöördumise puhul ja siis äh, äh, Somaali poolsaarel ja Põhja-Aafrikas tagasipöördujate registreerimine ja selle tagamine, et seal oleks toimiv varjupaigasüsteem ja siis ka panus, panustamine Aafrika usaldusfondi kõige rohkem projekte on äh, sisejulgeoleku politsei harus äh, sada viiskümmend üks projekti ja need on seotud äh, mm, fondi eesmärkidega, et politsei koostöövõrgustike toetamine ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus ja organiseeritud ja küberkuritegevuse vastane võitlus. me oleme väga palju tähelepanu pööranud pakkumiskutsele, mida, mille nimi oli projekt, Protect äh, selleks, et linnu turvalisemaks muuta. et ühiselt töötada välja mõtteid, et kuidas linnad ei oleks nii-öelda pehmeteks sihtmärkideks, see on loomulikult olnud seotud äh, terrorirünnakutega erinevates äh, linnades, kuidas kaitsta avalik, avalikku ruumi ja siis võrgustikud, mis tegutsevad erinevates äh, liikmesriikides, näiteks radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustik, et ennetada radikaliseerumist, teha koostööd äh, kodanikuühiskonnaga, kasutada alternatiivseid meetodeid äh, selleks, et noored ei radikaliseeruks ja kodanikuühiskonna võimestamise programm, mis aitab meil äh, välja töötada usaldusväärseid narratiive terroristliku propaganda vastu. ja sisejulgeolekufondi mm, äh, piiriharus on äh, kõige vähem otsehallatavaid projekte, neid on ainult üheksa ja enamasti on tegemist Eurosuri koostööga äh, Te kindlasti teate Eurosurist, et koostöö Kreeka ja Küprose vahel ja ka Läänemere piirkonnas selleks, et vahetada teavet ja andmeid ja meil on praegu veel lahtine kahekümne miljoniline äh, projektikonkurss ja toetame Schengeni äh, hindamismehhanismi ja viisapoliitikat ja viimane osa siis äh, hädaabi äh, kolme fondi alt äh, ja siin on veel näha, kui palju eelarvelisi vahendeid meil veel on, et siin te näete, et me oleme äh, rohkem kui äh, üks koma neli miljardit andnud Amifilt ja kokku ja kuhu see raha läheb, siin on näha, kuhu see läheb. väga raske on lugeda seda, aga kõige suurem osa on siin Kreeka ja teised UNCHR ja teised rahvusvahelised organisatsioonid, mis aitavad Kreekat seoses pagulaskriisiga. ja siis siin on võrdsem jaotus kuhu see, et raha on läinud peamiselt Kreekasse, Itaaliasse ja Bulgaariasse. nagu te näete siin, siis peamised vahendite saajad ongi Kreekas, kus me rahastame tingimuste loomist, äh, alaealiste eest hoolitsemist äh, hotellides, majutamist, kui muud ei ole ja Itaalias äh, oleme andnud abi seoses vabatahtliku tagasipöördumisega, toetanud äh, ähm, mm, tervishoidu ja äh, inimkaubanduse ohvreid, aga meil on ka esimesed projekt, projektid Hispaanias, Küprosel ja mujal ja see hädaabi on mõeldud nendele riikidele, kus on hädaolukord või suurenenud surve piiridele äh, ja loomulikult äh, igal riigil ei ole samad vajadused. ja kuna ma olen liiga kaua juba rääkinud, siis äh, mida me oleme õppinud oma rahastamisperioodist äh, siiamaani? me arvame, et ähm, tegemist on Euroopa Liidu jaoks lisandväärtusega, need fondid ei ole piisavalt paindlikud, üks põhjustest, miks me peame hädaabi andma, ongi see, et me ei saa äh, raha ümber jagada vastavalt vajadustele, me peame alati kasutama seda valemit, mis pandi statistika alusel paika, see statistika oli pärit isegi aastast kaks tuhat kaheksa ja kaks tuhat kaheksa oli väga erinev äh, võrreldes kahe tuhande üheksateistkümnenda aastaga, see on kindlasti üks asi, mida me tahame järgmise finantsraamistiku puhul muuta. ja meil on piisavalt sünergia, täiendav sünergia seoses teiste fondidega, Äh, ESF Plussiga näiteks, meil on vaja ka reegleid lihtsustada, see käib kõigi fondide kohta järgmisel finantseerimisperioodil, äh, siis äh, on meil see ühissätete määrus, mis hõlmab ka teisi valdkondi ja hindamine mm, Äh, me alustasime sellega liiga hilja, järgmisel perioodil tahaksime varem alustada ja järgmiste fondide jaoks äh, me oleme teinud ettepaneku, et äh, ainult viiekümne protsendi osas alguses paneks eraldised paika et, et nelikümmend protsenti jääks äh, temaatilise äh, fondi jaoks, mida siis äh, kasutatakse ära vastavalt tööprogrammidele, et liikmesriigid saaksid täiendavat raha sõltuvalt sellest, et mida neil vaja on ja oleks ette nähtud siis ka väike kümneprotsendiline ähm, poole aja po, poole tööaja pealt toimuv vahendite jaokatamine suur tänu, proua Kminder, selle väga üksikasjaliku ettekande eest. meil on ainult üks liige siin kohal, kes soovib sõna, härra Lopes Aguilar, aga kui keegi teine soovib veel sõna, siis äh, ja ma vabandan tõesti, et meil on väga mul on väga tähtsaid kodanikuvabaduste komisjoniga seotud ülesandeid, nii et proua Sipper võtab juhtimise üle minu eest. suur tänu, ütleb härra Lappes Aguilar, väga olulised andmed meie poliitilise tegevuse planeerimise seisukohast. kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta, vabandust, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta esimeste kuude jooksul kuulsime rahvusvaheliselt rändeorganisatsioonilt ja ÜRO inimõigustega kõrge voliniku ametilt, et tegelikult inimesi saadeti rohkem, kui ebaseaduslikke sisserändajaid oli. see on väga oluline. sellepärast, et taaskord oleme iga kord korranud, et faktid ja oletused ei kattu. ja avalikkus lähtub valedest järeldustest, valedest oledust, oletustest ja meile viidatakse, et ränne on kontrolli alt väljunud ning kõiges selles on süüdi Euroopa Liidu poliitiline tegevus, nii et äh, Euroopa Liit on patuoinas. aga andmed räägivad teist keelt. ütlevad, et äh, olukord ei ole kontrolli alt väljunud, keegi ei tungi siia sisse ja igal juhul ei ole ränne Euroopa Liidu süü sellepärast, et liikmesriigid lihtsalt ei suuda suunistest kinni pidada ega Euroopa Liidu õigusestki kinni pidada. niisiis, kas tõesti on nii, et ähm, sunniviisiliste tagasisaatmiste või tagasipöördumiste, vabatahtlike tagasipöördumiste summa korrapäraste tagasipöördumiste summa on arvuliselt suurem kui ebaseaduslike sisserändajate arv Euroopa Liidus. suur tänu, Juhan. rohkem sõnasoovijaid ei ole, kuid lisaksin omalt poolt küsimuse, ma ei tea, kas te üldsegi saate sellele küsimusele vastata, aga sellegipoolest, kui me nüüd räägime tagasisaatmistest, tagasipöördumistest, siis kas teil on teavet riikide kohta, kuhu me peamiselt inimesi tagasi saadame. ning äh, üks konkreetne küsimus ka, mainisite siin Aafrika sihtotstarbelist fondi. ja selle rahastu eesmärkide kohta on palju küsimusi ja kui te meie mitmeaastasest raamistikust eraldate Aafrika sihtotstarbelisse rahastusse, kas teil siis on mingisugune aimdus, mingisugune kontroll selle üle, milleks neid vahendeid kasutatakse? kõigepealt vastus viimasele küsimusele, sellepärast et tegemist on ainsa eelarvelise küsimusega. jah, tõesti, me panustame, aga me ei jälgi täpselt, milleks neid rahasid kasutatakse, sellepärast et need lihtsalt pannakse ühte kogumisse. aga loomulikult äh, juhtkomisjoni kuulub ka meie siseasjade peadirektoraat, nii et kogu sihtrahastust rahastavate äh, tegevuste üle on äh, juhtkomisjon ja sealhulgas ka meie peadirektoraat äh, kaasatud. mis puudutab tagasipöördumiste äh, suhet sissetulijatesse, ebaseaduslike sisserändajate arvu, siis ma pean uurima kolleegidelt, kuidas see on, ma täpselt ei tea ma arvan, et meil on kogu statistika olemas, aga mul ei ole kõiki neid andmeid kaasas, sellepärast et äh, keskendusin peamiselt fondiga seotud statistikale, aga äh, siin neid andmeid ei ole kahjuks, äh, ma vabandan. väga tore. no eks ta alati ole, et selliste keeruliste teemade puhul tuleb keskenduda kas ühele või teisele arutelule, ühele või teisele teemavaldkonnale ja võib-olla selles kontekstis ma küsiksin veel ühe küsimuse teilt, mis on seotud äh, pigem eelarvega. ma tean, et päritoluriikide olukorrad on väga erinevad. aga mainisite siin ka toetust vabatahtlikele tagasipöördumistele ning sellele, et me peame aitama inimestel uus elu leida oma päritoluriigis kas on konkreetseid projekte, mille kaudu püütakse inimest, aidata inimestel omale kodusid leida? kas on ähm, projekte, millega toetatakse nende kodu leidmist, töö leidmist ja, ja võib-olla toetatakse ka seda piirkonda, kuhu inimesi saadetakse tagasi. teeme seda läbi Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni suures osas, ütleb proua Minder, neil on taaslõimimise projekt, mida me rahastame, nii-öelda tagasipöördumise algabi, äh, taskuraha, esialgne taskuraha, kui see reis on palju maksma läinud, siis on see väga oluline ning anname teataval määral toetust ka ühiskonda taasintegreerumiseks. ja ma ei tea, kuidas see töö leidmise toetusega konkreetsemalt on, aga igal juhul meil on üsnagi kõikehõlmav taasintegreerimise pakett. suur tänu täiendavate vastuste eest, ma arvan, et äh, sellega me praegu piirdume. igal juhul suur aitäh teile, sellepärast et kui me raha kulutame, siis meid loomulikult huvitab see, äh, kuhu need rahad lähevad ja millised need arvud on, nii et suur tänu, et te tulite täna siia meie sekka. väga tore nüüd on lähenemas meie päevakorra viimane punkt. Okay, I am just checking, but obviously even though we are ehkki me oleme pisut ajast ees, siis äh, proua Sofi Infeld on kohal ja paistab, et ka komisjoni esindaja on kohal, nii et kui kellelgi pole midagi selle vastu, siis hakkame selle viimase päevakorrapunktiga kohe pihta. niisiis, ähm, kirjalikult vastatav küsimus komisjonile meile esitas kuuendal novembril kaks tuhat kaheksateist Sofi Intvelt projekti e-border kontroll kohta ning ähm, räägime siis sellest küsimusest, küsimuse vastuse tähtaeg sai läbi ja praeguses olukorras on siis äh, küsimuse autor äh, palunud selle küsimuse võtta meie komisjoni päevakorda lähtuvalt kodukorra artiklist sada kolmkümmend. vahepealse aja jooksul aga on komisjon vastuse teele saatnud ning autor tahaks, et me räägiksime küsimusest sellegipoolest, sellepärast et täpsustada vastust komisjonilt ning kõigepealt annaksingi seetõttu sõna Sofi Intveldile. suur tänu, juhataja. tõesti saime vastuse Euroopa Komisjonilt. minu kogemused ei ole sugugi napid ja ka komisjonil on kaks vastust tavaliselt nendele kirjalikele küsimustele. üks on see, et, et me ja jälgime olukorda ja teine oli, et siin ei ole mitte midagi äh, äh, meil ei ole midagi selle asjaga pistmist. Äh, jällegi, mina sain teist tüüpi vastuse praegusel hetkel. tegemist on mitmesuguste vastuoluliste ettepanekutega, mida tuuakse sisse uuringuprojekti nime all tavaliselt on siis tegemist kas uuringuprojekt või transport, tegelikult aga tegemist on julgeolekumeetmetega, mida meie ka komisjon peaks analüüsima. ja meie siin komisjonile, kui ma vaatan äh, saalis ringi, siis ma pöördun teie poole, te olete kõik kohal ja ma jutlustan neile, kes on juba usku pöördunud, aga, aga igal juhul olukord on murettekitav. I, border control, õigusraamistik on täna teemaks ja komisjon kutsub seda äh, automatiseeritud pettuste tuvastamise mehhanismiks. tavainimesed kutsuvad seda valedetektoriks. tegemist on tehisintellektipõhise algatusega, mis siis äh, peaks äh, suutma määratleda piirivalver, valvurite jaoks, kas siin kõnealune isik sobib Euroopa Liitu sisenema või ei sobi. paistab, et komisjon tahab oma mõtetega isegi kaugemale minna räägitakse sellest, kuidas seda süsteemi hakatakse ühendama teiste piirikontrollisüsteemidega koostalitusvõime kaudu. minu lemmikteema. ja nad tahavad mestida kasutatud andmeid äh, reisimismustrite analüüsimisega, lähtuvalt siis broneeringu infost, ma eeldan. ja nüüd siis lõpetuseks veel ja siin me läheneme üsna Hiina süsteemile, tahavad nad veel tasustada inimesi nii-öelda lähtuvalt eh, edukatest piiriülekutest ning eh, probleemideta eh, Euroopa Liidus viibimise eest. nii et ühesõnaga, kui sa ei tekita mingisuguseid probleeme, saad selle eest plusspunkte nagu kooli ajal. võiks arvata, et tegemist on aprillinaljaga, aga ei, ei, tegemist on tõesti tehtud ettepanekuga, mille peale on kirjutatud neli koma viis miljonit eurot ja põhjendused, argumendid sellise süsteemi sisseviimiseks on äh, praktiliselt olematud, öeldakse, et see parandab olukorda äh, lennujaamades ning soodustab kiiret piiriületust. üsna naljakas, eks ole kui me vaatame, kui palju ettepanekuid on tehtud see nende argumentidega, et hakatakse järjekordi lühendama lennujaamades, siis paistab, et äh, meie komisjon peaks läbi viima uurimise, kas tegelikult on need ooteajad siis viimase viieteistkümne aasta jooksul lennujaamades nii palju vähenenud või üldse vähenenud, mina ei usu, et on. nii. komisjon äh, viib läbi katseprojekte erinevates riikides, Ungaris muuhulgas ja ka Kreekas. Need ei ole eriti probleemide vabad näited Ameerika Ühendriigid uurisid võimalust sisse viia sarnast süsteemi, aga isegi Ameerika Ühendriikide ametivõimud leidsid, et tegemist on siiski liiga kaugele mõneva algat-, mineva algatusega, mis peaks panema meie häirekellad lööma. meil on vaja eetilist poliitilise järelevalve süsteemi selliste ettepanekute üle. tegemist ei ole tehniliste küsimustega, milleks komisjon seda liigitab komisjon leiab, et äh, meid ei ole vaja teavitada sellest ega selle eetilisest küljest, neil on oma ekspertide, asjatundjate rühm ja nii edasi. aga selle üle ei saa otsustada mingisugused suvalised ametnikud, tegemist on poliitiliste, eetiliste otsustega ning äh, selliseid otsuseid peaks langetama Euroopa Parlament. mina tahaksin teada, milline on komisjoni äh, tagamõte, millistest mõtetest komisjon lähtus. väga huvitav küsimus. me ei saa küsida vastust kõigile komisjonist ja äkki üks kolleeg juba soovib arutelus osaleda, arvan ma, et me peaksime kõigepealt ära kuulama, mida on öelda komisjoni esindajal ja äh, äh, võib-olla esial-, vastus esialgsele küsimusele ja äh, veel ka proua Sargentini küsib, et võib-olla ma võiksin siiski küsimuse esitada, sellepärast et siis äh, saaks ühtemoodi, ühe, ühe korraga vastata kahele küsimusele, üsna sarnane küsimus on mul. kui äh, proua Intfeld esitas oma küsimuse kuuendal novembril, siis mina saatsin oma küsimuse teile seitsmendal novembril äh, ja ka minu küsimustele ei ole vastust antud. Ah, mul oli kolm äh, lühikest küsimust. kõigepealt, millistel teaduste alustel äh, tugineb komisjoni pilootprojekt ja milline on erinevate uuringute teaduslikud ähm, hinnangud valedirektori, detektorite osas, mis tavaliselt öeldakse, et valedekt-, detektorid ei ole äh, pädevad, miks komisjon sellist süsteemi sisse viib ja mida tehakse isikuandmetega? ja viimane küsimus, milline on asjade seis praegusel hetkel seoses inimestega, kes piiril varjupaika taotlevad ning millised õigused on neil, millised õiguskaitsevahendid on nendel, nendel inimestel, keda ebaõiglaselt piirilt tagasi saadetakse, sellepärast et piirivalvurid lähtuvad valedetektori tulemusest. suur tänu, aitäh, Judith! tõesti, tegemist oli täiendava küsimusega. nii et mida siis on äh, öelda komisjonil, millistele küsimustele te olete valmis vastama? suur tänu, esimees. kõigepealt äh, mul on suur rõõm ja au olla siin teie ees, teie komisjoni ees ning vastata nendele küsimustele ning täpsustada mõningaid asjaolusid seoses selle projektiga, mida rahastame. alustaks võib-olla siis teisest küsimuse poolest või küsimuste poolest. me oleme siin selleks, et rääkida ühest nendest kahest küsimusest, aga loomulikult kuna kogu see teema on seotud konkreetse projektiga, siis püüan rääkida võimalikult laialt kõikidest teemadest, mille kohta siin täna küsimusi esitati. täpsustuste alguseks ütleksin ma, et komisjon on juba vastanud Euroopa Parlamendile paar päeva tagasi, kaheksandal veebruaril, seoses esimese küsimusega ning äh, selle vastuse mitmed elemendid on ametlikus vastuses juba olemas. nii et ähm, kõigepealt äh, me räägime siin äh, teadusuuringutest, nagu ähm, me juba ütlesime, teadusuuringud on lihtsalt üks moodus, millest lähtuvalt me saame piiride haldussüsteemi parandada ja see on meie jaoks üks prioriteet, nimelt piiride halduse parandamine. investeerime uuringutegevusse selleks, et vaadata, kuidas piirikontrollisüsteemi parandada üldiselt. selle projekti käigus tuleb kindlasti kohe öelda, et selle projekti käigus ei lööda mingisugust operatiivsüsteemi, selle projekti eesmärgiks on kontrollida, kas mõningad tehnoloogilised vahendid võiksid olla piiride haldusel kasutuskõlblikud. selle projekti eesmärgiks on siis saavutada nii mõndagi, mitte ainult nii-öelda tuvastada valesid, nagu siin väideti, sellel on mitmeid teisigi mõõtmeid, millega see projekt tegeleb. näiteks äh, dokumentide autentsuse kontroll, biomeetriline analüüs äh, inimeste tuvastamiseks, isikutuvastuseks, äh, siis varjatud isikute tuvastamise võimalused, näiteks kui inimesed peidavad ennast konteineritesse, piiriületuspunktides või muud sellist nii et automaatne võimalike valede tuvastamine on ainult üks osa kogu sellest projektist. teiseks, mis puudutab kõiki selle projekti mõõtmeid, siis meie eesmärgiks on uurida, kas tehnoloogilisi vahendeid oleks mõistlik kasutada konkreetses keskkonnas. selle projektiga tahetakse siis välja uurida, kas üks või teine asi on teostatav, kas midagi toimib või ei toimi, lähtuvalt teaduslikest andmetest mida selle projekti käigus kogutakse. kuna projekt ei ole veel lõpule jõudnud, siis me ei saa öelda, kas seda tehnoloogiat saab tõhusalt kasutada või mitte. Need andmed saame me projekti hilisemas faasis. praegu siis lihtsalt uurime, kas oleks mõttekas mõningat tehnoloogiat teaduslikust perspektiivist kasutada või mitte, kas on mõttekas kaaluda tehnoloogilisi vahendeid mingis konkreetses valdkonnas, antud juhul siis piirivalve valdkonnas. pärast seda tuleb läbi viia põhjalik analüüs poliitilisel tasandil, millest lähtuvalt lõpuks jõutakse otsusele, kas seda tehnoloogiat hakatakse kasutama, seda tehnoloogiat, mida me oleme testinud, mida oleme katsetanud ja see on hoopis hilisem etapp. ja kui me räägime siin eetikast, siis võin teile kinnitada, et meie komisjonis, nii nagu me vastuseski kirjalikult ütlesime, meie peame kõige tähtsamaks eetilist külge ja põhiõigusi, kui tegemist on Euroopa Liidu rahastatud uuringuprojektidega ükskõik, millise uurimisega tegemist ka poleks, igal juhul peame lähtuma eetilistest aluspõhimõtetest ning kehtivast õigusest. kõik projektid, mida rahastame oma programmi kaudu, läbivad eetilise sõelumise meil on sõltumatud eksperdid, mitte komisjoni asjatundjad, kes vaatavad siis läbi selle projekti ning äh, kontrollivad, kas seal on mingisuguseid eetilise, eetilisi mureküsimusi ning siis esitavad need sõltumatud eksperdid oma soovitused komisjonile. antud hetkel oli soovitus järgmine projektiga peaks olema seotud oma eetikanõunik, kes jälgiks projekti kõiki faase, esitaks soovitusi ning juhiks tähelepanu võimalikele kitsaskohtadele. mis puudutab selle ettepaneku hindamist, siis juhiksin jälle tähelepanu asjaolule, et ettepanek ise esitati hindamiseks välisekspertidele, kes teaduslikust äh, vaatenurgast analüüsisid, kas sellel ettepanekul oli mingeid äh, põhjapanevaid, äh, on põhjapanevat potentsiaali millekski saada ja sellest lähtuvalt komisjon langetas oma otsuse, kas rahastada seda algatust või mitte. see oli üks hinnatavatest projektidest ning äh, oli kõige suurema potentsiaaliga projektide hulgas. nüüd aga konkreetsed küsimused seoses äh, selle konkreetse projektiga, mille parlamendiliikmed praegu tõstatasid tegemist ei ole õigusraamistiku loomisega iBorder Control süsteemile. me räägime siin sellest, kuidas tehnoloogia areneb, me katsume kontrollida ja välja uurida, kas mõningad tehnoloogilised vahendid on otstarbekohased või mitte. kui selgub, et need on otstarbekohased ning kui langetatakse otsus uurida võimalusi nende kasutuselevõtuks põhjalikumalt, siis komisjon loomulikult kontrollib, kas on võimalik seda süsteemi muuta koostalitusvõimeliseks teiste komisjoni töövahenditega. tasustamissüsteemi sisseviimine ei ole selle projekti, projektiga hõlmatud. mida võiksin veel öelda? teate mis, ma arvan, et ongi kõik. aga mul on väga hea meel vastata täiendavatele küsimustele, kui teie komisjoni liikmetel on täiendavaid küsimusi. Sure ma olen veendunud, et äh, on neid täiendavaid küsimusi minul äh, igal juhul, aga kõigepealt annan sõna Sofile. üsna hirmuäratav see on alati hirmuäratav, kui inimesed äh, parimate kavatsustega satuvad nii hoogu mingi teemaga seoses, mis on nii ilmselgelt äh, demokraatia seisukohast murettekitav. Teie sõnavõtus oli mitmeid avaldusi, millel pole mingisugust mõtet sees. Te ütlesite, et Euroopa Komisjon otsustas rahastada seda projekti sellepärast, et sellel on suurim äh, potentsiaal eesmärke täita. teate mis? Äh, siin on, äh, selle täpsusmäär on seitsekümmend kuus protsenti, kas see on tõesti parim pro-, potentsiaal? ma tahaks näha, millised on teised projektid siis on. ja üsna rabav on see, et te olete valinud Ungari. kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest Ungari, no tule taevas appi ja siis ütlete, et tasustamissüsteem ei ole üks osa projektist, võib-olla ei ole, aga ma vaatasin kodulehekülge. iBoard control süsteemi kodulehel on see täiesti sees. kui te seda süsteemi kontrollite, siis kontrollige, kuidas on lood Trumpiga ja kui ta ei anna sajaprotsendilist vale äh, detektori valemäära, siis see süsteem ei toimi, selge see. ja kolleeg Beržea Merci, madame la, la présidente. Euh, je voudrais rem... suur tänu, tahaksin tänada Sofi Üntvelti selle küsimuse eest. ja olen täielikult nõus sellega, mida ütlesid minu kaks eelkõnelenud kolleegi äh, mina olen, äh, ma mäletan esimesi mõttevahetusi. selle valdkonnaga seoses ja Sofi ütles, et ta küsis, kas on endalt, kas on esimene aprill. minul on selline tunne, et tegemist on Ameerika teleseriaaliga. ja ma mõtlen, et kes on doktor Lightman siin äkki komisjoni tööle võetud. ja ma suhtun teatava kahtlusega nendesse ekspertidesse, kes peavad hindama tehisintellekti, intellekti kasutamist. Skype, Abüss ja teised on sinna kaasatud äh, nende esindajad, äh, kas tõesti on nad sõltumatud sellise projekti puhul? mina hoian silma peal Äh, kõikidel projektidel, mis on seotud välispiiri kontrolliga, koostalitusvõime, jah. koostalitusvõime on selline üldnimetus sellele. miljardeid, miljardeid on Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid investeerinud sellesse, et kunstlikke müüre püstitada meie piiridele. see on hirmuäratav. Äh, vaatame Bulgaaria ja Kreeka piiri. seal ma nägin, kuidas toimib süsteem, millega püütakse tuvastada igasuguseid inimesi kõikides äh, veoautodes äh, sekundi kümnendiku jooksul. ja nüüd üritatakse meile jälle ja jälle müüa maha selliseid julgeolekusüsteeme, millel ei ole mitte mingisugust kasutegurit peale selle, et äh, need toovad kasumeid hargmaistele ettevõtetele. on ju nagu mingisugune naljanumber. valedetektorid, meil on kõik need süsteemid paigas, mis on juba, mis toimub? tegelikult ei ole sõnu, neli ja pool miljonit eurot on selleks kulutatud, neid oleks võinud teisteks asjadeks kulutada. mida täpselt me tahame siin saavutada? olen nõus sellega, mida ütles Sophie. kui ma vaatan, et seda on testitud ja katse riigiks on valitud Ungari. Ungari. Ungari piirivalvurid kasutavad seda süsteemi siis. see on äärmiselt murettekitav ja sellest on kahju. asi on lausa naeruväärne vaatasin ja vastust, vastust lugesin põhjalikult ja komisjoni vastusest ei saanud ma mitte midagi mitte mingisugust infot, jällegi tavaline tüüpiline vastus, mida saadetakse üksteise järel, põhiõigused, sõltumatud eksperdid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. kui tahate olla usaldusväärsed, siis äh, andke meile konkreetsed äh, analüüsi tulemused nendelt ekspertidelt. see vähemalt aitaks teil natukenegi usaldusväärsust juurde anda, ma ei oskagi midagi öelda, kui mulle, kui mult küsitakse selliste algatuste kohta. ja kui Euroopa Komisjon investeerib sellistesse projektidesse, siis ma leian ise, et see on naeruväärne. suur tänu! ja enne kui ma annan sõna jälle komisjoni esindajatele, lisaksin omalt poolt ühe lihtsa küsimuse või kommentaari. tegemist on projektiga, mille eesmärgiks on saavutada eesmärk, ma ei tea, mis see eesmärk see on ja kirjalikku vastust lugedes jääb mul mulje, et äh, eesmärk on tõhususe suurendamine, aga kelle tõhususe, kelle jaoks ja mis on selle tagamõte? kui me vaatame, milline on olukord piiridel, siis äh, piiridele tulevad erinevad inimesed, aga kui keegi soovib kaitset, kas tõesti parim lahendus sellises olukorras on äh, tugineda masinale selliste otsuste langetamisel? kas masin peab tõesti otsustama, kas inimene vajab kaitset? kas äh, piirivalveametnik peab selle otsuse langetama? kui keegi soovib kaitset, siis me peame varjupaigasüsteemi inimeste poole pöörduma minu meelest. ja kui keegi tundub olevat äh, kurjategija, võib-olla peaksime siis pöörduma politsei poole ning paluma neil seda isikut kontrollida. vastamata küsimusi on palju ja küsimus, miks valiti Ungari? võib-olla teised liikmesriigid ei olnud valmis sellise projekti vallas koostööd tegema, sellepärast et nad teadsid, et selle, sellel on mitmeid nõrku kohti. ja mis puudutab rahalisi vahendeid, siis on üsnagi huvitav, et selliste tehniliste lahendite puhul alati, lahenduste puhul alati leitakse vajalikud vahendid, aga kui me räägime näiteks inimeste toetamisest, siis sageli ei ole meil piisavalt rahalisi vahendeid. see on muidugi minu poliitiline seisukoht, mitte küsimus teile ja nüüd veel, proua Metsola soovis samuti sõna ja Judith Sargentini ka, palun, Roberta. aitäh, vabandust, et hiljaks jäin. kuulasin Sofit, Marie Kristiini ja Juditit ja ma natukene uurisin internetis selle projekti kohta, nii et äh, äkki me saaksime küsida lisainformatsiooni, vaadates, mis mul siin nina all on. tegemist on projektiga, mis lõpeb selle aasta augustikuus. ja et on terve rida liikmesriike, mis on kaasatud esialgsesse hankesse. näiteks Läti piirivalve, Ühendkuningriigi ülikoolid, Poola öö, Poolast institutsioone ja teadusorganisatsioone Hispaaniast, tõesti. miks just seal seda projekti läbi viidi? ja kui siin tõesti infot kogutakse, arvestades küll andmekaitsega, aga siiski tuleb esitada küsimusi ja seda infot piirivalvele edastada, nii et millal siis hakatakse analüüsima Äh, seda infot varjupaigamenetluse jaoks. kas siis, kui inimene palub varjupaika ja kas äh, pärast automatiseeritud äh, kontrolli siis analüüsitakse seda infot, et mis, milline see ajaline järjestus on. et kui me räägime siin tõusvast piirivalvekaitsest, siis äh, kui palju on esitatud taotlusi, kui palju inimesi lubatakse Euroopa Liitu ja kui paljud, äh, äh, paljusid mitte. aitäh! Judith Argentiini ma esitasin lisaküsimused Sofi küsimusele, mingit vastust ma ei saanud ja ka minu küsimuste esitamise tähtaeg oli juba ammu aega tagasi, nii et võib-olla oleks hea, kui me paneksime ka minu küsimused uuesti komisjoni päevakorda. ma, sellele lisaks ma tahaksin teada saada, et kui uuringurahasid kulutatakse, siis kulutamisotsust ei tehta ju mitte ainult tehniliste küsimuste tasandil. selle üle on kindlasti pikemalt järele mõeldud, et eetika ja kõik, mis sinna juurde kuulub, et isegi kui oleks sajaprotsendiliselt tõhusa süsteemiga, siis tekkis ikka küsimus, kas me tahaksime seda Euroopa Liidus kasutada. kas see küsimus tõstatati ja kas sellele vastati? kui seda ei tõstatatud, siis ma arvan, et siis ei oleks pidanud üldse kasutama raha selle projekti jaoks ja kui vastati sellele küsimusele, siis ma tahaksin vägagi teada saada, mis oli vastus. aitäh. ja nüüd uuesti komisjonile sõna, palun. aitäh, esimees. vastan kõikidele küsimustele, mis tõstatati. Nad on omavahel ka kaetud, nii et üritan neid vastuseid kokku panna. kõigepealt tõendid, mille põhjal otsustatakse, et kas oli siis piisavalt teaduslikke tõendeid, et see süsteem toimib. projekt kui selline peab lõppude lõpuks teaduslike tõendeid edastama. meil neid praegu veel ei ole, et kas see süsteem toimib või mitte. esialgsed teadmised, mille põhjal otsus vastu võeti, põhinesid tervel real teaduslikel uuringutel, mida on läbi viidud, aga piiratult ja need näitasid, et teatud tehnoloogiast oleks kasu Ähm, operatiivses tegevuses ja jällegi see ei puudutanud mitte ainult valetektoreid, vaid kõiki teisi projekti osasid ka. ja nüüd selle projektiga soovitakse näidata äh, ja vaadata ka, kas see tegelikult toimib, nii et alles lõpus, projekti lõpus me teame, kas meil on piisavalt äh, teadustõendeid äh, Äh, kinnitamaks, et teatud tehnoloogiat võib teatud tingimustes äh, kasutada. see pole mitte midagi imelikku, sest me räägime siin teadusuuringutest ja vastavalt teadusuuringute tulemustele siis annavad teadlased meile teadmised selle kohta, kas miski asi on mõistlik või mitte. ja hiljem ei ole see enam teaduslik küsimus, vaid poliitiline küsimus, poliitikaid puudutav küsimus, et me peame otsustama, kas ja kuidas ja mil määral kasutada neid teadmisi, mida saadi teadusprojekti kaudu. küsimus, et äh, miks otsustati pilootprojekti läbi viia Ungaris? komisjon ei otsusta, kus pilootprojekte läbi viiakse ettepanekuid teevad erinevad konsortsiumid äh, selle kohta, kuidas teadustööd läbi viia. seda hinnatakse ja siis võetakse vastu otsus, et kas äh, võetakse taotlus vastu või mitte ja selle hinnangu viivad läbi sõltumatud isikud, mitte komisjon. komisjonil ei ole mitte mingit õiguslikku alust äh, konsortsiumite tegevusse äh, sekkuda, öelda, et seda tuleb teha ja seda mitte, et tuleb valida see partner või see partner. nüüd tehisintellekt. või lihtsalt kinnitada seda, mis on meie kirjalikus vastuses kirjas, kõrgetasemeline ekspertrühm tehisintellekti kohta kutsuti kokku aastal kaks tuhat kaheksateist pärast projekti algust, nii et neil ei olnud võimalik osaleda äh, otsuste tegemises ähm, projekti algatamise kohta. ma hakkasin ka rääkima sellest, äh, kes sinna ekspertrühma kuuluvad, sest see ei ole osa sellest küsimusest, mida me siin täna arutame. väga palju raha, see on õige, on suunatud nendesse teadusprojektidesse terve rida projekte võivad tunduda kattuvat. see on tõsi, aga see ei pruugi olla halb, kui vaadata seda kõike kindlast vaatevinklist. ühelt poolt meil on teatud tehnoloogia, teatud tehnoloogilised lahendused, mida katsetatakse. teatud lähenemine, kuidas eh, teatud küsimusi lahendada, nagu näiteks piirivalvet on võimalik äh, siis lahendada teatud teaduslike ettepanekutega, mis on mitmemõõtelised ja neid mõõt-, mõõtmeid siis äh, esitletaksegi poliitikutele selleks, et nad saaksid otsustada, äh, mida kasutada, mida mitte. me räägime siin ka erinevatest ajakavadest. praegusel hetkel võib olla meil otsus või siis me mõtleme nüüd abstraktselt rääkides äh, võimalusele turult kohe midagi osta, sellepärast et mingi vahend on juba olemas. see on siis poliitiline otsus, aga samal ajal me võiksime ka mõelda selle peale, et otsime uusi võimalusi uue põlvkonna tehnoloogia kohta, et praegu on võimalused sellised, aga miks me ei mõtleks juba praegu selle peale, kuidas tulevikus oma tööd kujundada ja mõelda siis uue põlve tehnoloogiasüsteemide ja tehnoloogia peale. mõeldes siis nagu ette, et milline võib olla areng selle asemel, et äh, reageerida olemasolevale olukorrale. see on see, millega teadlased tegelevad üleüldiselt. kui me räägime teadustööst, siis me ei räägi ju lahendusest, mida võib hakata homme hommikul rakendama. teadustsükkel on alati väga pikk äh, viis kuni seitse aastat äh, vähemalt ollakse ees äh, praegusest ajast. ja sellega tuleb arvestada. veel üks asi, millega tuleb arvestada, on see, kust need nõuded tulevad, kas me lihtsalt äh, liigume samas suunas, kuhu soovib liikuda tööstusvaldkond. meie komisjonis anname endast kõik selleks, et sellist olukorda vältida. ja Horisont kaks tuhat kahekümne puhul üks suuri programme, mida me praegusel hetkel läbi viime, on just see, et me lähtuksime lõppkasutajast, suunitlus lõppkasutajale. teadusprojekte arutatakse liikmesriikidega on selline programmikomisjon ja nõuded tulevad operatiivsetest vajadustest nende jaoks, kes kohapeal iga päev teatud ülesannet äh, ellu viivad ja isegi kui äh, esialgne ettepanek on juba kasutajast lähtuv projekti, siis me siiski üritame äh, ka kõiki ülejäänud tahkusid äh, kaasata nii, et lähtutakse lõpptarbijast ehk et see, mida välja töötatakse, vastab ka tõesti tegelikele vajadustele ja see on just see, mis suunas me üha rohkem soovime liikuda, sest me oleme veendunud, et see on õige lähenemine. edasi eetilised küsimused eetilisi küsimusi analüüsiti projekti alguses, tehti soovitused ja komisjon vastavalt kõikidele reeglitele jagas neid analüüse ka liikmesriikidega ja eetilise analüüsi puhul tuldi välja ka selle ettepanekuga, et peab olema nõunik eetika küsimustes ja selle projekti puhul peeti ka sellest kinni. kas me tahaksime, et masin otsustaks meie eest? mina ütleksin kohe, et ei, mitte mingil juhul ja see ei ole see suund, milles me liigume. ja see on nüüd juba projektis endas ka kirjas, et inimene on keskmes. masin on ainult selleks, et aidata piirivalvuritel oma tööd teha, aga masin mitte kunagi. isegi projekti eesmärkides ei ole kirjas seda, et masin teeb lõppotsuse. seal on kirjas, et masin peab aitama piirivalvuritel oma tööd teha öö, ning hoiatama piirivalvurit, kui vaja selleks, et piirivalvur uuriks täpsemalt, aga projekti eesmärgiks ei ole mitte kunagi olnud see, et masinad hakkaksid asendama piirivalvureid või teisi süsteeme, mida me praegu kasutame. ajakava ja varjupaiga küsimused. see ei ole projekti kohaldusalas. see, mida me projektiga tahame saavutada, on uurida teatud tehnoloogia kasulikkust operatiivsete probleemide lahendamisel ja seda teevad siis lõpptarbijad ehk piirivalvurid. kuidas see tehnoloogia aitab teatud otsuseid välja kujundada või mis hetkest tehnoloogiat kasutama hakatakse, kui kaua tehnoloogiast sõltutakse, kuidas seda rakendatakse, kuidas on see seotud teiste küsimustega, nagu näiteks varjupaigataotlejad. see läheb kaugemale kui meie projekt ja siin tuleb meil rääkida rohkem poliitilistest otsustest ja analüüsidest, millega tuleb tegeleda ka siis, kui projekt sajaprotsendiliselt täidab eesmärgid. mulle tundub, et äh, olen kõikidele küsimustele vastanud, aitäh! suur tänu, kallid kolleegid! meil on aeg otsas, praegusel hetkel me tegelikult lõikame kasu sellest, et saime alustada palju varem see arutelu peaks olema nüüdseks juba lõppenud, aga sellegipoolest annan veel kord sõna Sofi Intveldile lühikeseks märkuseks, sest tema on küsimuse autor. aga ma saan ka aru, et äh, kõik küsimärgid, äh, mis meil on, et neid ei ole võimalik täna kõrvaldada komisjoni esindajal, sest tema on täna siin selleks, et rääkida teadusprojektist ja mitte kõikidest teistest probleemidest, mis on seotud äh, selle projektiga. Sofi, kaks märkust. kordan veel kord, mida olen mitmeid kordi juba öelnud. ma teen ettepaneku, et selliste küsimuste puhul me nõuame, et volinik ise tuleb meie komisjoni ette selleks, et vastata. miks me jällegi, tõesti, ma ei taha teid isiklikult rünnata, aga see nõuab poliitilist vastust ja iga kord on see poolik nii meie jaoks kui ka Euroopa Komisjoni esindaja jaoks. tõesti, mind ajab närvi kui antakse selliseid eurokraatlikke vastuseid ja mulle jääb mulje, nagu mind koheldakse kui lapse, lasteaialast. me räägime siin praegusel hetkel põhiõigustest ja tegemist on tõesti väga naeruväärse süsteemiga. ja teiseks, ma olen teinud taotluse dokumentidega tutvumiseks ja komisjon muudkui lükkab ja lükkab seda edasi. meil on vaja vastuseid, eriti just selle nõndanimetatud eetikakomisjoni rolli kohta jah, tõesti, seal on tööstusettevõtete esindajaid äh, täis see komisjon, nendel on omad huvid, me tahame saada kõiki dokumente, kõiki dokumente, mis on seotud otsustusmenetlusega, äh, mille puhul siis anti grante sellele projektile, kõiki dokumente, kõiki. ja mitte järgmisel aastal, praegu, aitäh. Thank you very much, so this is not aitäh, see tõesti ei olnud lisaküsimus, aga mingil määral olen täiesti nõus, et siin on lahtised küsimused, mitte ainult selle küsimuse puhul, vaid ka teiste teemapüstituste puhul. ja nende teadusprojektide puhul tihti eksperdid on tööstusettevõtete esindajad, nende huvides on teenida kasumit. ja sama pea kehtib ka konsortsiumite kohta ja nüüd räägitakse siin, et lähtutakse lõpptarbijast. uuringust lähtudes olen sellega täiesti nõus, aga selles uuringus lõpptarbija on piirivalve. kuid väga paljud teised on seotud äh, piirivalvega. me ei räägi siin mitte kodanikest, keda hakatakse kontrollima. me ei räägi siin varjupaiga taotlejatest ja sisserändajatest nii et kui me räägime siin lõpptarbijatest, siis minu arvates on see liiga kitsarinnaline ja just sellepärast tuleb siin ka väga selgelt põhiõiguste alane kontroll läbi viia, seda pole tehtud ja me tõesti loodame, et uuringu lõpuks on seda tehtud või vähemalt pärast uuringu lõppemist. aitäh kõikidele kolleegidele, kes esitasid kriitilisi küsimusi, ma eeldan, et kõik on nõus, et on vaja nende küsimuste esitamist aitäh kõikidele kolleegidele, et tulite siia küsimustele vastama ja küsimusi esitama. aitäh ka komisjoni esindajale küsimustele vastamise eest. meie arutelu on sellega lõppenud, aga ma tahaksin teile meenutada, et homme hommikul kell üheksa me jätkame oma tööd. aitäh!